ochii pe online partea Colleagues, um, if you could take your seats, please. kallid kolleegid, võtke istet. meil on täna palju sõnavõtjaid ja aeg on napp. nii et hakkame õigeaegselt oma koosolekuga pihta. ja ma paluksin, et te istuksite siia ettepoole natuke, ruum on suur, nii et um, tulge ikka esiridadesse ka sellepärast ja iga kord, kui ma palun äh, inimesi siia ettepoole tulla, siis ähm, kõik, kõigile tundub, et see ruum on nii suur ja, ja võib-olla on ebamugav siin istuda. aga ähm, tulge sellegipoolest, meile kindlasti tuleb liikmeid juurde, aga sõltumata märk, äh, sõltumata siltidest, et äh, siin on liikmetele reserveeritud kohad, tulge ikka ettepoole või siiski võib-olla ka mitte. ehk liikmed siiski tulevad. ja kallid kolleegid, tere tulemast tänasele kuulamisele, tegemist on olulise kuulumisega, kuulamisega, mis käsitleb kodanike õigusi pärast Brexitit. tervitame siin rõõmuga teid meie komisjonis, tere tulemast meie tänastele esinejatele, Euroopa Parlamendi liikmetele, suur tänu kõikidele organisatsioonidele, kes on tulnud siia eelmisel aastal rääkisime maikuus sellest samast teemast ja rääkisime sellest teemast koos tööhõivekomisjoniga ning ähm, meil oli väga kasulik kuulamine minu arvates. ja proua Spinelli ja Põhiasjade komisjon on siin ka esindatud ja rääkisime siis eelmisel kuulamisel sellest, mis on läbirääkimiste käigus juhtunud. nüüd on see osa protsessist jõudnud ühele poole, aga kõik siin saalis teavad, et tegelikult midagi ei ole ju kokku lepitud, enne kui kõiges on kokku lepitud ja olgugi, et me oleme Brexiti läbirääkimiste käigus selle lahutusettevalmistusperioodi jooksul saavutanud, härra Gualtieri, kes oli Brexiti juhtgrupis väga tähtis liige ja mõned teised, kes on olnud komisjoni liikmetena sellega protsessiga seotud, on ka nii mõndagi saavutanud, ikkagi oleme me kõik äh, seisukohal, et palju tööd on jäänud veel teha, kuni selleni, kuni lõpuks saabub see Brexiti kuupäev. ja nagu täna hommikul meile äh, meelde tuletati, kindlasti juhtub palju ka ülemineku ajal me räägime nendest teemadest tänasel kuulamisel ning äh, püüame tänase kuulamise lõpetuseks saada parema ettekujutuse sellest, mida on saavutatud selle lahutusläbirääkimiste protsessi käigus ning äh, mida, mille poole tuleb veel püüelda, mille nimel tuleb kampaaniat teha, mida tuleb teha tänasest kuni Brexiti jõustumise kuupäevale, mida tuleb laiemale üldsusele edastada, paljud organisatsioonid on juba väga palju tööd teinud, suur tänu kõikidele sellistele organisatsioonidele, kes on täna siia kohale tulnud, suur tänu teie organisatsioonidele suurepärase tehtud töö eest, nad kindlasti saavad oma seisukohti hiljem täpsemalt ise tutvustada. suur tänu ka asjatundjatele, kes on samuti selles protsessis kasulikult osalenud. ja nüüd annan sõna kolleeg Marite, Marite Ulskogile, kes on tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni aseesimees ja osales samuti Brexiti juhtrühma töös. kui te ei tea, millega on tegemist, tegemist oli siis äh, läbirääkimiste parlamendipoolne komponent ja pärast viimast kuulamist, mis meil siin toimus maikuus, võin siin tervitada ka Roberto Gualtierit, Kiefer Hofstadti ning kõiki teisi selle rühma liikmeid tehtud töö eest selles, selles läbirääkimiste protsessis. Marita Ulfskog, nagu öeldud, osales ka selles töös ja tegeles tööhõive küsimustega, sotsiaalmõõtme teemaga, mis on äärmiselt oluline, nii et nüüd ma palun ka Marital teha väikene sissejuhatus tööhõivekomisjoni nimel. suur tänu, Claude! nii nagu juba öeldud, tegemist ei ole sugugi mitte esimese ühiskuulamisega teemal Euroopa pärast Brexitit ning kodanikuõigused pärast Brexitit. sarnane kuulamine leidis aset ka eelmise aasta maikuus, äärmiselt kasulik üritus meile kui parlamendiliikmetele. Euroopa Parlamendi liikmeid kutsuti üles silma peal hoidma läbirääkimiste protsessil komisjoni ning äh, äh, Ühendkuningriigi valitsuse vahel. Neid kutsuti üles kaitsma miljonite kodanike õigusi. olemegi seda teinud ning ma usun, et meie hääl, Euroopa kodanike hääl, äh, tööinimeste hääl on jäänud kõlama, meid on kuulda võetud ja kui me räägime näiteks minu komisjoni pädevusvaldkondadest, siis piiri, piirkondade töötajate õigusi kaitstakse ning samuti sotsiaaltoetuste õigusi. see kuulub samuti tööhõivekomisjoni pädevusvaldkonda meie komisjoni nimi on tegelikult Tööhõime ning Sotsiaalasjade Komisjon. nii et äh, tegeleme äärmiselt keeruliste, kuid äh, samal ajal ka äärmiselt tähtsate Brexitiga seotud küsimustega. selle komisjoni aseesimehena tervitan seda teist kuulamist ning äh, täna siis hindame olukorda täna, kuulame ära, mida on öelda, öelda kodanikuühiskonna organisatsioonidel, mida on öelda asjatundjatel, äh, räägime teemadest, mis ei ole veel lahendust leidnud ning äh, mida me soovime lahendada nii hästi ning tõhusalt kui vähegi võimalik. kõik meie ambitsioonid on suunatud sellele, et äh, lõpptulemus oleks hea tavakodanikule, tavainimesele, tavatööinimesele Inglismaal. ning äh, meie anname endast parima, et tulemus oleks optimaalne. suur tänu, et te täna siia tulite ning äh, ootan huviga juba teie ettekandeid. suur tänu! ja enne kui ma pöördun härra Koltieri poole, siis äh, kas soovite ka äh, öelda paar sõna äh, põhiasjade komisjoni ähm, nimel proua Sippel tänuta Hübneri nimel, kes ei saanud siin kohal, kohale tulla täna. proua Spinelli, ma tänan ähm, kõiki, kes on täna kohale tulnud, minu seisukohad on isiklikud osaliselt, mitte äh, põhiseaduste komisjoni äh, äh, vastu võetud seisukohad. me ei ole veel taganud Euroopa õigustega täielikud õigused Ühendkuningriigi kodanikele, nii et ma ei ole eriti optimistlik, aga siiski alustame helgemast poolest. ma tervitan seda, et nõukogu on uue, uutes suunistes asju selgitanud. Euroopa kodanikud, kes kolivad Ühendkuningriigi ülemineku aja jooksul, saavad äh, nautida kaitset äh, lahkumislepingu tingimustest lähtuvalt. kahetsusväärne on see, et Theresa May on aga sellistele lähenemisviisile vastu astunud. tervitan ka härra Barnier sõnu et ähm, piisav edu ei tähenda täielikku edu. aga kahetsusväärne on see, et kodanike, kodanikuõigused ei ole nende teemade hulgas, mille kallal tuleb veel tööd teha. nii Barnier sõnavõtus kui suunistes äh, jääb mulje, et see teematika on juba selja taha jäetud ning lahendatud ma tunnengi kõige rohkem muret sellepärast, et nüüd läbirääkimistes jääb see teema tahaplaanile. alguses lubasid mõlemad osapooled, et miljonite kodanike elus ei muutu mitte midagi, vähemalt mitte alaliselt. kuna tegemist on nüüd ühisraportiga, siis äh, paistab, et ähm, lubadustest ei peeta kinni Euroopa Parlament viimases resolutsioonis juba juhtis tähelepanu sellele, et on jäänud veel lahendamata küsimusi siiski töölauale ning äh, meie tänased kõnelejad analüüsivad neid ilmselt põhjalikumalt. Euroopa kodanike saatus, staatuse deklaratiivne olemus, Euroopa Kohtu äh, si-, otsuste siduv iseloom Ühendkuningriigi kodanike äh, liikumisõigused ning äh, Iiri küsimusega seotud kohustused. Need on väga oluliseks osaks, aga siiski ainult osaks äh, nendest küsimustest, mis on jäänud lahendamata. Neid on palju ma kutsun teid läge-, lugema punkti viiskümmend kaheksa ühisest tehnilisest teata, teadaandest, mis käsitleb neid teemasid, mis komisjoni arvates ei jää Euroopa Liidu esimeste läbirääkimiste vooru mandaadi alla. meil on vaja äh, need teemad lahendada, et äh, täielikult Euroopa Liidu õigusega tagatud õigused tagada ning kaasata lahkumislepingusse Äh, Lordide koja esindaja ütles, et Euroopa Liidu kodakondsusega seotud äh, õiguseid ei saa jaotada, neid tuleb, äh, neisse tuleb suhtuda tervikuna ja Euroopa Liidu kodanik tervikuna lähtuvalt nendest õigustest peab saama õppida, elada ja nii edasi teistes liikmesriikides. kui midagi nendest õigustest kõrvaldada, siis see mõjutab ka teisi. ma loodan, et me räägime nendest teemadest põhjalikult kuulamise ajal ning me peaksime olema igal juhul vastu Euroopa Liidu õigusega tagatud õiguste õõnestamisele ja Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidu puhul võivad tulla uued äh, protsessid ähm, mängu, äh, nagu on pandud äh, Ühendkuningriigi õigusega ette, äh, see on murettekitav, Euroopa Liidu kodakondsus on staatus, mis on on sätestatud konkreetses õigusraamistikus, see ei ole mingi eluline valik. ja kui ja, ja õigused tuginevad legitiimsetele ootustele, et neid õigusi kaitstakse alaliselt, juhiksin tähelepanu ka sellele, et äh, on võimalus, et kokkuleppele ei jõuta. kui me vaatame, kuidas proua May reageeris nõukogu suunistele, siis võib-olla peaksimegi olema valmis selleks kokkuleppele mittejõudmise äh, stsenaariumiks ning tagama vähemalt selle, et äh, Põhja-Iirimaa kodanike õiguste osas saavutatakse, saavutatakse mingisugunegi kokkulepe. suur tänu ja Danuta Hüübner on tegelikult meie Brexiti juhtkomisjoni liige. kallid kolleegid, Euroopa Parlamendi liikmed on kuulanud äh, kodanikuõiguste kaitsjate hääli algusest peale oleme teinud seda mitmel moel, mõned parlamendiliikmed, kes selles protsessis on osalenud, on ka kohal, oleme siis kuulanud äh, äh, erinevaid organisatsioone, kolm miljonit rühm ja teised, et British in Europe rühmitus ja nii edasi ja nii edasi, kes, kes on kohal. ja oleme ka võtnud ühendust äh, konkreetsete inimestega. ja Cecilia Wikström äh, palus vabandada mind täna enda nimel ning äh, toonitada petitsioonide komisjoni rolli selles protsessis, oleme ära kuulanud kodanike kaebused läbi petitsioonide komisjoni ja esimese paneeli jooksul räägime ka sellest tööst Eleanor Spaventa Durhami õiguskoolis teeb ka ettekande sel teemal. täna Cecilia Wikström palus vabandada, meie ühine kuulamine annab võimaluse jätkata neid arutelusid, aga ka tulevikus. täna tahaksime ennekõike kuulda seda, mis juhtus Brexiti juhtrühmas ning sellest, mida me peaksime veel edasi tegema. esimesed äh, sõnavõtud tulevadki Brexiti juhtkomisjoni liikmetelt ja kurb uudis on see, näete, ma olen pisut äh, närviline, äh, siis sellepärast, et äh, viimasel hetkel tuli Kiefer Hofstadel force majeure vahele ja äh, kõik, kes tunnevad äh, Kiefer Hofstadi, teavad, et mitte midagi ei peataks teda, et siia tulla äh, ja kõne äh, kõnet pidada, ma ei, ma ei mõelnud üldsegi selle peale, et kas ta üldse kohale tuleb, ma mõtlesin, kuidas teda peatada õigel hetkel, äh, kui ta hakkab oma kõneaega ületama. aga paraku jah, nii kurb kui see ka ei ole, hoopis vastupidine olukord, Gi äh, ei saanud siia tulla ja kui ta ilmub uksele ükskõik millal meie tänase päeva jooksul, siis ma olen veendunud, et me anname talle ka korraks sõna. aga paraku äh, Äh, temast sõltumatutel asjaoludel ta täna ei saanud siiski kohale tulla. nii et kui ta tuleb, siis ta kõneleb meie ees, aga meil on siin kohal Brexiti juhtrühma üks äh, kõige tõsisemaid töömehi, kes on saavutanud äh, ära konkreetseid tulemusi meie jaoks peredega seotud küsimustes. nägin seda ise oma silmaga pealt, nii et kohal on siis meie äh, majanduskomisjoni äh, esimees Roberto Gualtieri, Brexiti juhtrühma liige, üks kõige aktiivsemaid äh, liikmeid, kes võitlevad nende kolme miljoni eest nii-öelda, ehkki tema ise siiski jääb alati tagasihoidlikuks. Roberto, palun, annan siis teile sõna, saate rääkida sellest, mida siis saavutati ja mis peaks teie arvates nüüd juhtuma. suur tänu, Claude, lahkete sõnade eest ja suur tänu ka kodanikuvabaduste komisjonile, põhiseaduse komisjonile, sotsiaalasjade komisjonile ja petitsioonide komisjonile tänase kuulamise korraldamise eest, see on suurepärane võimalus hinnata saavutusi ning vaadata, mida tuleb veel ära teha. selles võitluses, mis ei ole sugugi mitte veel võidetud, sel tähtsal teemal, mitmeid tähtsaid teemasid on veel meie ees. nagu te teate, mitte ainult Brexiti töörühmas, vaid kogu Euroopa Parlamendis on äh, kodaniku küsimuse, kodanikuõiguste küsimused muudetud esimeseks prioriteediks. oleme tegutsenud järjepidevalt. ja mitte ainult oma resolutsiooni äh, ettepanekutes, vaid ka konkreetsetes tegudes. läbirääkimistes oleme selgelt äh, välja öelnud, et mitte iial ei äh, lepime sellise kokkurühmaga, mis ei oleks vastuvõetav kodanike õiguste kaitse seisukohast. meie eesmärk oli ambitsioonikas, on seda endiselt, me tahame täielikku õiguste kaitset, nõndanimetatud grandfatheringi, nagu meil siin on kombeks öelda euroslängi isa et oleks igati kaitstud kõik sotsiaalsed õigused kõikide nende kodanike jaoks, keda Brexit puudutab, äärmiselt ambitsioonikas eesmärk. tõsi. alustasime äh, Ühendkuningriigi ettepanekuga, mis oli sellest väga kaugel, tuleb tunnistada. aga oleme jäänud järjekindlaks, järjepidevaks, ka komisjon on jäänud, liikmesriigid me ei ole sugugi olnud üksinda, oleme äh, omalt poolt avaldanud iseäranis tugevat survet ning suur tänu äh, kodanikuorganisatsioonidele, kes on mänginud tähtsat rolli, kolm miljonit äh, rühm britid Euroopas, organisatsioon, uued eurooplased organisatsioon, te võib-olla isegi ei tea, kui suur see teie roll on olnud, kui suur on teie surve olnud, me oleme tundnud teid endale kuklasse hingamas kogu aeg ja oleme tundnud, et me peame edendama teie seisukohti, edastama neid ja samuti suur tänu kõikidele kolleegidele kõikidest komisjonidest, kes ka, ka väga aktiivselt on osalenud selles töös. tegemist ei ole mitte ainult läbirääkimistega, kus osalesid Brexiti juhtrühma liikmed, vaid kus on osalenud tegelikult kõik, kogu parlament läbi asjakohaste komisjonide. libekomisjoni roll on olnud öö, ähm, otsustava tähtsusega nii et nii palju, kui mina aru saan, Ühendkuningriigi sõpradest, sõpradega rääkides olen aru saanud, et tegelikult ähm, meie oleme parem, meid kohetakse paremini kui, ähm, kui äh, Ühendkuningriigi parlamenti, meie ei avalda lihtsalt mingisuguseid deklaratsioone, vaid ähm, meie oleme aktiivselt saanud osaleda tõsiseltvõetavalt äh, õigel ajahetkel selles töös, kui alternatiivid lauale tulid. oleme püüdnud siis Euroopa Liidu positsiooni mõjutada ja äh, kuulata eerni, erinevaid seisukohti. see on olnud väga hea mudel, kuidas parlamenti kaasata olulistesse aruteludesse. ja lõpptulemus siis on järgmine nagu öeldi, see on nii-öelda piisav, aga piisav ei tähenda sugugi mitte täiuslikku, nagu Barbara viitas. me ei ole sellega täielikult lahu, rahul ning väga paljud küsimused on jäänud veel lahtiseks. nii, selles osas, et me peaksime ühisraportit rakendama järjepidevalt, aga on jäänud ka terve rida lahtiseid küsimusi ma kuulsin propagandat teistelt äh, osapooltelt äh, sellest, et jah, tegemist oli meiepoolse ettepanekuga ju, ei, ei, ei olnud. me oleme saavutanud palju, me ei ole küll jõudnud äh, soovitud lõpptulemuseni, aga oleme suutnud kaitsta kodu, kõik kodaniku, kõiki kodanikke, pereliikmeid, tulevasi lapsi nii et äh, reguleerimisala on olnud lai, mitte nii lai, kui me oleksime seda soovinud. ja sisu on nii, nagu Euroopa Liidu õigus seda ette näeb ja nagu Euroopa Kohus seda tõlgendab. Äh, nii et äh, nii nagu seitsmekümne teise aasta ühenduse akt äh, seda ette nägi ja kui mingisugused liikmesriikide õigusaktid siis lähevad lahku sellest, võtame siin Ühendkuningriigi, kui riigi õigus läheb lahku sellest, mis on seljas äh, liidu õiguses ja mis on seotud äh, direktiivide määrusega ning kohtupraktikaga, siis kõik see, mis läheb sellega vastuollu, lihtsalt ei, ei kehti. Äh, sealt läbi selle otsese mõju. liidu õiguse otsene mõju on see, mis on oluline ning liidu õiguse ka seotud õigused ning Euroopa Kohus, Euroopa Kohtu kohtupraktika on äh, need, mis jäävad peale ja Euroopa Kohtu tegelik kohtupraktika on üks osa sellest äh, otsesest õigusest. ja siis äh, üks osa läbirääkimistest oli ka kehtivuse kaotamise aeg edasise kohtupraktika kohta, aga praegune kohtupraktika on eluaegse kestusega nii-öelda. nii et terve rida õigusi ähm, kõik õigused, sotsiaalõigused ja nii edasi on, on äh, põhimõtteliselt äh, kaasatud. ja siis viimane osa. jah, õigused on kõik olemas, me teame, mis on ainult puudu. Äh, tulevased lapsed, sellepärast oleme me palju võidelnud siin parlamendis ja tulevased äh, lapsevanemad. ja see küsimus ei ole veel lõpetatud, äh, see on lahtine küsimus, me võitleme selle eest. ja lõppkokkuvõtteks. kõigepealt me peame kontrollima selgelt, et äh, selle lahkumislepingu äh, praegune versioon kajastab täielikult seda, mis on kirjas ähm, äh, ühisraportis. loeme siis, äh, loeme kõiki neid ridu äärmiselt tähelepanelikult, äh, pöörame tähelepanu igale komale ja, ja täpile i peal. ning vaatame, et kõik on ühisraportiga kooskõlas. see on väga oluline, sellepärast et on mõningaid valdkondi, kus ei ole piisavalt tööd tehtud, töö on natukene killustatud, see on üsna iseenesest arusaadav. aga sellegipoolest me tahaksime me tahaksime, et selle väljaastumislepingu õiguslikku osa koostatakse nüüd, me tahame neid konkreetselt sõnu näha, artikleid, komasid seda, mis on õiguslikult siduv. me tahaksime näha, kas see äh, mehhanism otsemõju kohta on see ja selline, nagu meie seda silmas pidasime. kas Euroopa Kohtu roll on sätestatud täpselt nii, nagu äh, me seda tahtsime, äh, nagu see peaks olema? ja ma tulen selle teema juurde tagasi muidugi, aga jah, meile alati, alati tuleb äh, lähtuda taotlejale soodsamast positsioonist. see tuleb selgelt välja öelda. Äh, selle tööga tuleb siis veel tööd teha. kavatseme selle teha õige pea. sellepärast, et nagu me teame, see koostamistöö juba käib ja ei võta loodetavasti eriti kaua aega, mitte liiga palju aega, me peame ka kontrollimata saama asju ja ka teiega konsulteerida saama. ja enne väljaastumislepingu lõpuleviimist peame me ka omalt poolt äh, kandma hoolt selle eest, et täiendavad elemendid äh, kaasatakse, mitte ainult äh, partnerite ja abikaasade saatus, vaid ka probleemid, mis on seotud selle haldusmasinavärgi loomisega. haldusmenetlus peab olema lühike, lihtne, kasutajasõbralik, kontekstipõhine. see tähendab igasuguseid asju ka praktikas, reaalses elus. kui me vaatame siin artiklit seitseteist punkti C, kus on äh, põhimõtteliselt kirjas, et esitate taotluse, sellepärast et äh, lähtuvalt Euroopa Liidule on selleks õigus, Euroopa Liidu õigusel on haigus, siis äh, peame vaatama, tuleb teha deklaratsioon ja kui mingisugune, äh, midagi on valet, siis saab, seda peab saama parandada, kui deklaratsioonis on mingi valeinformatsioon, nii et alati taotleja jaoks oleks positsioon soodsam. see, et äh, taotluse esitamiseks on kaks aastat, kas äh, see ja kui see kattub üleminekuajaga, kuidas siis lood on? kuidas üldsegi üleminekuajaga koostöö toimib igal juhul me peame kandma hoolt selle eest, et selle kahe aasta jooksul oleks ka kõik õigused tagatud. ja ja sõltumatu ametivõim võiks kodanike nimel ähm, töötada, käia ka kohtutes ja nõuda ka Euroopa Kohtu arvamust et mitte ainult kodanikud ei peaksid minema, äh, minema kohtusse, vaid peaks olema ka sõltumatu institutsioon, kes saaks samuti pöörduda kohtu poole ja kes kodanikke toetaks. see on siin väga üldiste sõnastusega kirjas, aga me tahame näha, kuidas see toimiks praktikas, sellepärast et de facto tavaliselt on see komisjoni roll. on ju tõsi see, mida ütlesid meie partnerid uh? -huh mitte ainult võimalus ei tohiks kohtusse olla, aga võimalus peaks olema igal juhul ähm, siduv. kohus on üks asi, aga siis komisjon, komisjon ei saa, komisjoni poole pöörduma ei saa olla Ühendkuningriigis, aga peaks olema seal siis ka ametikodanike poolel olev sõltumatu organ, sõltumatu amet seal, kui keegi ei küsi, keegi teine ei pöördu kohtu poole, et siis ka seal saaks sõltumatu äh, organ seda teha ja me peaksime mõtlema, kuidas seda siis praktikas äh, sätestada nii väljaastumislepingus kui ka, ka kuidas seda praktikas ellu rakendada. siis veel kaks küsimust. toetame liikumisvabadust kahekümne seitsmes liikmesriigis Euroopa Liidu kodanikele praegusel hetkel komisjoni seisukoht on teistsugune, aga parlament on oma seisukoha alati väga selgelt välja öelnud ja jätkame äh, selle toonitamist ka tulevikus. kui see üleminek toimub äh, staatus quo jätkamise näol, et kõik peale institutsioonide olemasolu jätkub, ütleme, et äh, kui ettepanek käivitub kahe, kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpus ja igal juhul kõike tuleks siis pikendada. ärme, ärgem sellest konkreetsest kuupäevast praegu tõesti rääkida, aga igal juhul tuleb siis ka kodanike vaba liikumise õigust pikendada ning erinevate äh, sätete kuupäev, see peab olema ka vastav. Theresa May tegi oma deklaratsiooni mis ei ole Ühendkuningriigi äh, valitsuse protsess, nii et ähm, täna tehti see avaldus, nii et väga huvitav on siis äh, jällegi kuulata, mida siin täna sellest arvatakse. nii et meie lähtume mitte ainult sellest, mis on resolutsioonis kirjas, vaid ka nõukogu äh, suunistest ülemineku kohta meie tahame omalt poolt kanda seda, et kui toimub üleminekuaeg, siis äh, kodanikud on üks osa sellest üleminekuperioodist ja staatus quo kehtib ka kodanikele ning seda pikendatakse samuti vastavalt selle üleminekuaja võrra siis see ei ole mitte ainult parlamendi seisukoht, vaid äh, see võeti vastu nõukogus ühehäälselt direktiiviga, nii et nüüd on see konkreetselt paberil kirja, kirjas jääme väga nõudlikuks selles valdkonnas. nii et ähm, ma ütlesin selgelt, et jah, me peaksime tegelikult olema uhked selle üle, mida me saavutasime. jah, mõnikord meid kritiseeritakse, sellepärast et ähm, loomulikult kõik näevad seda, mis on veel tegemata jäänud, aga me oleme tegelikult ikkagi juba päris palju saavutanud ja on tõsi, et äh, ilma nende lünkade täitmiseta ja ilma järjepideva aluspõhimõtete rakendamiseta ühisraportist ei ole see kokkulepe hea, ei, ei ole. praegu oleme saavutanud ainult esimese sammu ja see, mis meid ees ootab, on väga oluline, see äh, eeldab aga ühtsust ning äh, parlamendi otsustusvõimet ja me võime olla kriitilised praegu, juhtida tähelepanu erinevatele asjaoludele. ja peame teid kuulama siis, sellepärast et see on ka see, mis me, mille me esitame järgmiste nädalate ja kuude jooksul. suur tänu, Roberto, osa sellest materjalist avaldatakse ka veebileheküljel pärast seda kuulamist kui Kiefer Hofstad veel siia jõuab, siis muidugi anname talle ka sõna. Roberto mainis äh, Brexiti juhtimiskomisjoni tehtud tööd, seda on tõesti väga palju ja väga raske on kaaluda, mida veel täpselt on vaja teha, sest ebakindlust on väga palju. ja mul on väga hea meel, et siia on nüüd jõudnud ka nii palju rahvasaadikuid, on neljapäeva pärastlõuna ja korraldajad on tõesti väga palju ära teinud selles valdkonnas, nii et mul on hea meel, et siin on nüüd nii palju kuulajaid ja nüüd annangi kohe sõna esimese osa esimesele kõneleja, kelleks on äh, Ann-Loor Donskoi, kes on liikumise The Free Million äh, üks algatajaid. nii et Ann-Loor, kui sa soovid alustada, siis sõna on kohe sinul, kui igaüks piirdub kümne minutiga või vähemaga, siis on meil võimalik ka küsimusi esitada. ja peale selle rahvasaadikud peavad ka varsti lahkuma, nii et mida lühidalt te teete, seda kiiremini saame me dialoogi käima lükata. Ladies and gentlemen, members of the European daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh selle võimaluse eest rääkida, milline on praegu Euroopa Liidu kodanike olukord ähm, Ühendkuningriigis, milline on praegune olukord? Euroopa Parlament on öelnud, et tuleb säilitada kõik need praegused õigused äh, ja teha seda lahkumislepinguga. nüüd esimeses etapis on tehtud edusamme, aga see, mis kokku lepiti, on tegelikult väga vähe ja ma toon siit nüüd välja mõned punktid. kui me vaatame seda registreerimismenetlust, siis maikuus kaks tuhat seitseteist vastu võetud direktiiv ütleb väga selgelt, et ükskõik milline dokument, mis väljastatakse elamisloana, peab lihtsalt kinnitama kellegi õiguseid, kui detsembrikuus lepiti kokku, et liikmesriigid saavad teha kas deklareeriva avalduse või siis ka tingimustega seotud äh, valimisloom, mis tähendab seda, et me peame hakkama oma õiguste eest võitlema ning see tähendab ka seda, et tegelikult see halvendab seda praegust olukorda, mis oleks tähendanud seda, et me säilitame kõik äh, õigused. meie arvates see mitte ainult ei halvenda meie olukorda, vaid sellel on ka väga suured tagajärjed väga palju, kõikidele Euroopa Liidu kodanikele Ühendkuningriigis ja just sellepärast me ei ole sellise lahendusega nõus. ja tõesti, seda staatust, mis antakse, tuleb vaadata Ühendkuningriigi rändeseaduste valguses Äh, tegemist ei ole deklareeriva menetlusega, nii nagu seda on siin siiamaani öeldud ja see, et kui sa ei täida kõiki tingimusi või sa oled teinud taotluse menetluses vea, see võib endaga kaasa tuua suuri tagajärgi ning äh, äh, isik võidakse isegi riigist välja saata. peale selle Ühendkuningriik on vastu võtnud seadusi, kus tehakse erandeid ka andmekaitsele isikute juurdepääs äh, nendele andmetele, mis on Migratsiooniametil ja see, kuidas aru saada otsustest ja nendest vigadest, see menetlus kõik läheb keerulisemaks. ja peale selle Ühendkuningriigi valitsus võib peab kohtlema ju ka andmeid õiglaselt ja proportsionaalselt, nii aga see ei ole ja see kõik õõnestab põhimõtteliselt andmekaitseseadusi ja on täiesti vastuolus ka põhiõiguste ja kohustustega. ja peale selle ka see ülituntud veamäär äh, Migratsiooniametil, äh, arvestades, kui suur see on olnud ja kui nüüd antakse see uus staatus, siis arvatavasti see vigade arv suureneb veelgi. ja suure tõenäosusega saab sellest administratiivne vahend Ähm, ja inimeste kaebamisõigus väheneb süstemaatilised ähm, kuritegevuskontrollid äh, halvavad süsteemi veelgi, tekitab ka küsimusi, kuidas hakatakse staatust kontrollima. Need reeglid on palju karmimad kui see, mis on praegu vaba liikumise seadustega kinni eh, paika pandud ja süstemaatilised kontrollid on täiesti vastuolus ka praeguste menetlustega. peale selle suurendatakse ka administratiivset koormust, sellepärast et eh, iga taotleja üle tehakse ka kontrolle peale selle ei ole enam tegemist vabatahtliku registreerimisega. ja just sellepärast meie leiame, et ei ole mõtet rakendada süsteemi, millel ei ole mitte mingit õigusloomelist äh, kehtivust nii kaua, kui lahkumislepingut ei ole alla kirjutatud ja peale selle on ka väga suur vahe lõplikul tekstil ja vabatahtlikul äh, süsteemil ning peale selle nii kaua on äh, isikute olukord täiesti ebakindel ja põhimõtteliselt tuleb võib-olla uuesti esitada taotlus vastavalt sellele, millise süsteemi kasuks lõppude lõpuks otsustatakse, see tähendab seda, et mingil hetkel võime lihtsalt olla dokumentideta sisserändajad ja meid võib välja saata. ja praegu on tõesti väga palju ebaselgust ka selles osas, kuidas kriteeriumeid tõlgendatakse või tähendab seda, see ka seda, et taotlused lükatakse lihtsalt tagasi. ja peale selle on väga suur oht, et paljud isikud ja isikute rühmad äh, satuvad palju halvemasse olukorda. näiteks Ühendkuningriigi kodanike pereliikmed, kui nad tagasi tulevad, mis saab siis nendest, need, kes on varem lahkunud ja soovivad tagasi tulla, samamoodi hooldustöötajad ja nii edasi. siis samamoodi lapsed, puuetega inimesed äh,, Äh, inimkaubanduse ohvrid, äh, kodutud inimesed, äh, nemad võivad süsteemist täiesti välja langeda, sellepärast et neil on väga raske tõestada, et nad on, et neil on õigus elamisloale. ja nüüd Ühendkuningriik on teinud küll ettepanekuid lahendusteks, kuid need ei ole piisavad kuidas Migratsiooniamet kavatseb nende küsimustega tegeleda, see ei ärata praegu üldse usaldust, kas on tegemist mittediskrimineeriva, läbipaistva, lihtsa meetmega ja hoolitseb selle eest, et põhiõigused on kaitsed. muidugi on olemas tegelikult lahendus, nimelt äh, Free Miljoni ähm, enda tehtud ettepanek, et on olema õiglasem, lihtsam ja paindlikum äh, võimalus meie staatuse tagamiseks. see meie organisatsioon muretseb sellepärast, et Ühendkuningriik ei tõlgenda õigesti Euroopa Liidu õigusandlust ja et see jätkub pärast seda, kui Ühendkuningriik on lahkunud. järelevalve ja meie õiguste kaitse öö, äh, vajab kontrollimist. väga tähtis on, et Euroopa Kohus kaitseks meie õigusi ja sellepärast tuleb sisse viia äh, päikeseloojangu klausel Euroopa Kohtu otsustele. praegusel hetkel juurdepääs kohtutele äh, piiratud sissetulekuga inimestel on väga väike, samamoodi ka ka haavatavatesse ühiskonnarühmidesse kuuluvatele inimestele, just sellepärast tuleb sundida Migratsiooniametit äh, õigesti äh, tõlgendama põhiõigusi ja kohustusi perekondade ühendamine tuleks äh, sisse viia niimoodi, et ka see kehtiks ka tulevastele elukaaslastele ja abikaasadele. ja peale selle tuleb arvestada nende inimestega, kes praegusel hetkel elavad võib-olla Euroopas, aga soovivad hiljem Ühendkuningriiki tagasi minna koos oma perekonna ja elukaaslastega. praegusel hetkel on see täiesti lahendamata ja see väga palju mõjutab just nooremat põlvkonda äh, näiteks ka inimesed, kelle abikaasad või elukaaslased hukkuvad ja soovivad uuesti abielluda, ka selle, see vajab lahendamist. Euroopa kodanike võrdne kohtlemine. siin on Ühendkuningriik väga palju öelnud, et meil on tõesti juurdepääs õigustele ka pärast lahkumist, aga see ei ole kindel. Euroopa Liidu kodanikud äh, Äh, kogevad üha rohkem probleeme, kui neil on vaja näiteks terviseasutuste poole äh, pöörduda ja peale selle Euroopa Liidu kodanikud kaotavad ka osaliselt vaba liikumise õiguse. eluvalikute ja õiguste puhul on väga kahju tõdeda seda, et raportis öeldakse, et et Äh, eluvalikud toovad endaga kaasa õiguse, tegelikult on asi otse vastupidi ja see raskendab veelgi Euroopa Liidu kodanike olukorda. siis samamoodi ka professionaalne ja akadeemi-, akadeemiline kvalifikatsioon ja selle küsimus, need Euroopa Liidu kodanikud, kes soovivad töötada Ühendkuningriigis või Ühendkuningriigis ja Euroopa Liidus, kes soovivad seal elatist teenida, kas äh, Ühendkuningriik kunagi liitub Bolognaga, võib-olla küll, aga mis saab vahepealsel perioodil? siin on väga palju erinevaid küsimusi, mille puhul tegelikult õiguste tagamine sõltub äh, sellest, kus sa elad, mitte aga sinu kodakondsusest. see tähendab aga seda, et väga paljud Euroopa Liidu kodanikud kaotavad õigused, äh, kuigi neil tegelikult peaksid olema need tagatud ja seda kõike sellepärast, et Ühendkuningriigist saab kolmas riik kui lahkuda oma koduriigist langemaks kui äh, viieks aastaks, siis võime samuti muutuda kolmanda riigi kodanikeks ja sellepärast me nõuame, et meile tagaksid, tagatakse õigused siiski eluaegselt. esimeses etapis kokkulepitu meid piisavalt ei kaitse, siin on väga palju ähmasust ja just sellepärast Euroopa Liidu kodanike õigused Ühendkuningriigis on ikkagi väga palju piiratud tuleb väga selgelt välja tuua seda, et meie staatus on väga vaenulikus õhkkonnas reguleeritud ja väga paljudele Euroopa Liidu kodanikele ei jäeta õigust jääda Ühendkuningriiki. ja see esimese etapi kokkulepe, kus tuli siis kokku leppida just äh, põhiõigustes puudutas just inimesi, inimeste elu, mitte aga kaubanduslepinguid ja muid küsimusi. me eeldame, et meie õigusi kaitstakse nii, nagu nad on Euroopa Liidu õigustikus paika pandud, selleks et me saaksime jätkata oma elusid nii, nagu me oleme seda teinud ja sellepärast nõu-, oleme seda nõudnud Ühendkuningriigilt ja Euroopa Liidult ka algusest peale pärast referendumit. aitäh, te kuulsite ka reaktsiooni ja teie ettekandega siis avaldame veebilehel ja nüüd on Elmar Brokk ka siia jõudnud. nagu ma eelnevalt juba mainisin, tegemist on ka Brexiti juhtkomisjoni üks palehigis töötav inimene. härra Brokk, Te olete tõesti teretulnud ka siia üles poodiumile, aga ma arvan, et te hiljem nagunii annate enda oma panuse arutellu. ma räägin siin Brexiti juhtkomisjonis just sellepärast, et tegemist on inimestega, kes tõesti tunde oma elust on pühendanud äh, Brexitile ja nagu härra Gualtieri juba enne ka ütles, nüüd tulebki vaadata, mida veel kõike on vaja ära teha. Läheme nüüd edasi ja mul on väga hea meel siin Jane Goldingit tervitada, tema esindab äh, British in Europe'it, tegemist on äh, siis Euroopa Liidu kodanike esindusega kahekümne seitsmes liikmesriigis. aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, aitäh selle võimaluse eest täna teie ees esineda. on umbes üks koma kaks miljonit britti, kes elavad Euroopa Liidus ja kaheksakümmend protsenti on neist tööeas või äh, nooremad ja väga paljud neist kolmekümne kuni neljakümne üheksa aastased, umbes kolmandik meie nagu meie sõbrad algatusest The Free Million öö, ähm, oleme kasutanud kõiki võimalusi, mis tulevad Euroopa Liidu õigustikust ja Euroopa Liidu kodakondsusest. me usume teisse ja selles, et Euroopa Liit kaitseb meie õigusi ja meil on väga hea selle põhimõttelise lähenemise üle, mille Euroopa Liit on nüüd läbirääkimistel võtnud. läbirääkimised algasid ja me nägime, et Euroopa Liidu seisukoht äh, halvenes, äh, arvestades seda ettepanekut, vastuettepanekut, mille tegi Ühendkuningriik. sellegipoolest me saame aru, et nii nagu härra Kulteeri ka ütles, et edusamme tehti just äh, kodanike õiguste osas kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja vastu võeti siis ühine raport ka kaheksandal detsembril. kuid praegusel hetkel oleme me kõik ühel nõul, et äh, piisavalt tehti edusamme läbirääkimistes selleks, et liikuda teise etappi ja see jätab siiski lahti teatud põhimõttelised küsimused. olen täiesti nõus oma kolleegi Anno Tonskoiga. me olime pettunud, et ühises raportis meie õigusi eh, kvalifitseeriti vastavalt eh, otsustega, mis on elu üle tehtud ja see oli ju tegelikult ka Euroopa Liidu välja öeldud eesmärk kahekümne kolmandal mail, nimelt öeldi, et tuleb kaitsta Euroopa Liidu õigustikust tulenevat staatust ja õigusi nii et see tähendab seda, et meie õigusi tuleb kaitsta, mitte neid valikuid, mida me oma elus oleme teinud vastavalt nendele seadustele, nagu Ann-Lord ütles, et eh, elus tehtud valikud toovad endaga kaasa õigused, mitte vastupidi. nii et kui nüüd hakatakse direktiivi üle läbirääkimisi pidama, siis mida tuleks arvestada? nagu ma ütlesin, et on tehtud siin edusamme, on kokkuleppele jõutud tehnilistes küsimustes, mis puuduvad näiteks vastastikust eh, terviseabi ja sotsiaalkaitsesüsteeme, aga äh, mis saab nendest, kes ei ole majanduslikult tegevad, neid on umbes kakskümmend protsenti Euroopa Liidus äh, olevatest Ühendkuningriigi kodanikest ja peale selle on väga palju ka neid äh, kes on lihtsalt noored inimesed või tööeas ja Euroopa Parlamendi kolmeteistkümnendal detsembril vastu võetud resolutsioon neid ka mainis. üks nendest küsimustest, mis on meie jaoks väga tähtis, on see, kas Ühendkuningriigi kodanikud Euroopa Liidus säilitavad vaba liikumise õiguse. väga paljude öö, te puhul on ebakindlus suur, et mis saab neist pärast Brexitit tõeline vaba liikumine Euroopa Liidus mõlema rühma jaoks ja Ühendkuningriigi kodanike jaoks ja ka elu lõpuni õigus pöörduda tagasi Ühendkuningriiki ei ole tegelikult praeguse ühise raportiga tagatud. ja selle vaba liikumise puudumine mõjutab ka tegelikult professionaalset elu ja majanduslikke õigusi ja see puudutab jällegi mõlemat äh, rühma, mis tähendab seda, et teatud kutsekvalifikatsioone ei hakatagi enam tunnustama ja see õigus ja ka majanduslikud õigused äh, piirduvad ainult siis koduriigiga. väga paljud Ühendkuningriigi kodanikud on liikunud teistesse riikidesse just sellepärast, et Euroopa Liidus ei ole sisepiire ja seda arvamust ei jaga mitte ainult juristi, need ei ole mitte ainult juristid ja mingid majandusnõunikud, vaid ka veoautojuhid, väga paljud inimesed. ja see, mida Ann Rool just äsja ütles, et jõuti kokkuleppele selles osas, kuidas staatust tagada lahkumislepinguga. ja seal on väga selgelt ka öeldud, et öeldakse lahti Euroopa Liidu õigussüsteemist. Euroopa Liidule Euroopa Euroopa Liidule on tehtud ettepanek, kus öeldakse, et teatud tingimused pannakse paika, mis tähendab seda, et tuleb äh, teha taotlus ja täita teatud tingimusi. mõndade inimeste jaoks on see väga raske, kui nad on olnud äh, mõnes teises riigis juba mitmeid aastaid ja samamoodi äh, ametnikud teevad ka vigu. see tingimustega süsteem on nüüd üks võimalusi, mida võivad ka Euroopa Liidu kodanik, Euroopa Liidu liikmesriigid hakata kasutama Ühendkuningriigi kodanikele. tegemist oli viimase minuti lisandusega ning meiega mitte keegi nõu ei pidanud. ja meie leiame, et kolmeteistkümnendal detsembril vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsioon ütles väga õigesti, et see tuleb üle vaadata ja praegusel hetkel Briti kodanikud Euroopa Liidus ei tea üldse, kas ja millal üldse sellist võimalust hakatakse kasutama nagu Ann Loor juba ütles, samamoodi perede ühendamise õigusi piiratakse tulevastele äh, pereliikmetele ja seda mõlema rühma puhul. ja peale selle ka nendele Ühendkuningriigi kodanikele, kes pöörduvad tagasi Ühendkuningriigi. nüüd rääkides noorest põlvkonnast, ei ole mitte mingit selgust selles osas, mis saab tudengitest näiteks nende kvalifikatsioon, kutseoskused, äh, samamoodi õppemaksud, mis saab nendest pärast Brexitit. ja sellele kõigele lisaks äh, ei ole mit-, nagu siin juba öeldi, mitte milleski ei ole kokku lepitud, enne kui kõiges on kokku lepitud ja ei ole mõtet piirata praegu kodanike õigusi selleks, et nad jääksid püsima äh, olenemata sellest, äh, milline on tulemas. vastupidiselt Iiri küsimusele ei ole siin äh, mitte mingit kindlust, et kodanike õiguste tagamine jätkub ja sellepärast me lihtsalt kardame, et kõikide teiste küsimuste äh, kõrval, mida tuleb arutada tulevastes suhetes, me lihtsalt läheme kaduma. Need on need õiguslikud ja poliitilised aspektid, mis puudutavad kodanike õigusi läbirääkimistes. aga mis puudutab inimlikku ja sotsiaalset mõõdet ja üleüldiselt Euroopa Liidu kodakondsust ja Euroopa projekti. Euroopa projekt on ju rahu, koostöö ja solidaarsuse projekt, sotsiaalne projekt ja sotsiaalsed mõõdet toodi uuesti välja ka Göteborgis enne jõule ja liidukantsler Merkel eelmisel nädalal Davosis rääkis koostööst ja sellest, et tuleb õppida ajaloost. ja samamoodi tahaksin rääkida ka Euroopast kui inimeste liidust. tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal oli minu isa kahekümne aastane ja ta liitlaste jõududega liik-, liikus mööda Euroopat ringi ja samal ajal minu äi kuueteistaastane jäi ellu Dresdeni pommitamises, nad mitte kunagi ei kohtunud, aga nad mõlemad lootsid, et Euroopa on tulevikus parem nii laste, nii nende laste kui ka lastelaste jaoks ja nüüd viiskümmend aastat hiljem minu äi tõi minu abikaasa Žiguliga Brüsselisse selleks, et teha äh, midagi Äh, et viia ta sinna, kus kunagi oli Berliini äh, müür, mis tähendab seda, et ähm, ainult siis, kui lapsed on õnnelikud, on neil võimalik ka pärast Brexitit eh, Euroopa Liidu kodakondsus säilitada. ja me ei tea, kas ülejäänud lapsed on piisavalt õnnelikud, et neil on kuskil koda, eh, perekonnas teise kodakondsusega inimesi ja nad saavad Euroopa Liidu kodakondsuse säilitada. tegemist on täiesti enneolematu olukorraga kõikide Euroopa projekti laste jaoks meie rühmituse solidaarsus näitab tegelikult, kui tähtis on Euroopa projekt, tegemist on eurooplastega, kelle äh, saatused on nüüd sattunud löögi alla ja nüüd me peame üheskoos võitlema oma õiguste eest nüüd on aeg, kus me peame tõesti Euroopa Liidu kodakondsust tugevdama, mitte nõrgestama. ja kui te nüüd äh, meid petate, siis põhimõtteliselt lõhute meie ootused ja lootused, meie usu Euroopa Liidu tulevikku ja sellepärast tuleb äh, anda välja sõnum, et Euroopa Liidu kodakondsuse äh, kodakondsust on võimalik ära võtta ja et teid võidakse karistada ka selle eest. Euroopa Liidu kodakondsus on põhiõigusega antud staatus ja seda tuleb kaitsta selles er erakorralises olukorras. kui mitte praegu, siis millal veel? aitäh! suur tänu, proua Golding, selle väga võimsa kõne eest ja nüüd läheme meie kolmanda olulisema organisatsiooni juurde ja ma tervitan siin Roger Casalet, kes on New Europeans äh, rühmituse esimees ja see tegelebki siis eelkõige just solidaarsuse mittediskrimineerimisega Euroopa Liidus ja palun, Robert, sul on sõna. suur tänu, äh, härra esimees, härra Brock, äh, lugupeetud parlamendiliikmed. suur tänu selle võimaluse eest, et saan siin täna arutada teid seda väga olulist küsimust ja mis puudutab ähm, Free Million ja British in Europe äh, organisatsiooni, siis ka meie ähm, esindame siin äh, brittide äh, õigusi ja brittide õigusi Euroopas, aga meid tekitab muret ka igaühe õigused, kes elavad Ühendkuningriigis, väga paljud britid on kurvad selle üle, et nad võimalikult kaotavad oma Euroopa õigused ja siin ma olengi siis täna selleks, et arutada teiega seda. ja mind paneb muretsema väga ka vaba liikumine Euroopa Liidus üldisemalt, pagulaste, rändajate õigused, kõikjal, kellel on residentsus või püsielaniku staatus Euroopa Liidus ja sellega kaasnevad õigused ja meid paneb muretsema ka kodanike eh, Euroopa tulevik ja Jane Golding ütles seda väga hästi et vastuseks küsimusele, et mis saab Briti kodanikest, kes elavad Euroopa Liidust ja Euroopa Liidu kodanikest, kes elavad Ühendkuningriigis, kui, kui sellepärast, et miski ei ole kindel, et, et, et, et et ma ei tea, kas me, kas Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, see pole sugugi mitte veendunud, aga igal juhul ühesõnaga ma ütlesin seda siis protokolli väliselt. et mis siis saab nendest viiest miljonist kodanikust. ma arvan, et see on tegelikult ka väga oluline proovikivi Euroopa Liidule, sellepärast et ei tohi läbi kukkuda, sellepärast et äh, kui Euroopa Liit soovib endiselt edaspidi ka rääkida kodanike Euroopast ja Euroopast, mis on äh, õiguste turvapaik ja ka kodanikele turvaline koht, äh, selline koht, mis, kus kaitstakse inimõigusi me oleme väga pika maa maha, maha käinud ähm, juba aastast kaks tuhat kaksteist. Ähm, me al, äh, alustasime oma organisatsiooni tegevust siis, kui meil tekkis mure, et mis juhtub siis, kui tõesti me lahkume Euroopa Liidust ja nüüd me peamegi vaatama, mis, mis saab edasi. ja ausalt öelda, me isegi viis aastat hiljem meil ei ole mitte ühtegi äh, korralikku lahendust ja, ja ja see on justkui selline nagu reis, kus tihtipeale keegi küsib, et kas me oleme juba kohale jõudnud, aga tegelikult me ei ole veel kohale jõudnud. ja see on kummaline, sellepärast et Ühendkuningriigis oli, on ja jääb väga laiapõhjaline konsensus parlamendis ja parlamendiväliselt, et peaks, peaksid olemas äh, Euroopa Liidu kodanikele, kõikidele Euroopa Liidu kodanikele mm, tagatud kõik õigused. et Ühendkuningriik ei ole ju mingisugune kummaline riik, mis inimõigusi ei kaitse. aga aga samas mina tean ainult väga vähe inimesi, kes oleks soovinud, et mm, tõesti inimestelt oleksid need õigused ära võetud. ja meil on ka ühiskiri, mille me saatsime ka äh, Financial Timesile, saatsime selle kirja, mis käsitles rännet ja me kirjutasime, et, et juhul, kui me otsustame äh, lahkuda, siis peab olema ka tagatisõigustele, kus see tagatis on, kuidas need õigused tagatud on ja, ja me teame, et alamkojas, me teame, et äh, konservatiivide ridades kõi-, paljud, kes hääletasid lahkumise poolt, leidsid, et peab olema ühepoolne kõikehõlmav tagatis, tagamaks äh, kodanike õigused. nii et ka opositsiooniparteid on seda nõudnud, aga siin ei ole midagi ära tehtud. ja seetõttu inimesed endiselt elavad selles ebakindluse olukorras ja see on tõesti praegu nii akuutne ja me oleme rääkinud oma ekspertidega, et ja ja me juba näeme, et tõesti tegu on peaaegu inimõiguste äh, rikkumisega ja vastava õigusakti artiklite rikkumisega. nii et see on see olukord, kuhu me oleme jõudnud äh, aastal kaks tuhat kaheksateist äh, miljonite inimeste jaoks. mitte keegi ei soovi sellist olukorda, loomulikult soovitakse teada, millal see olukord lõpeb, see võib lõppeda homme, kui Ühendkuningriigi valitsus seda soovib ja nii et miks siis midagi ei juhtu ja ma toon teile kolm põhipõhjust. kõigepealt ei ole ähm, häälekalt ei esinedes, äh, sellepärast et referendumi algusest äh, peale tuli erinevaid rühmitusi, Free Million, New Europe, British in Europe ja ka teised äh, rühmad, mis on tõesti väga mõjusad, tõhusad olnud, me oleme neid toetanud ja mul on, ma olen väga uhke ka nende saavutuste üle, tulemuste üle ja see, et on ka tunnustatud neid tulemusi ja muuseas, me ei ole ainukesed äh, rühmitused, on väga palju teisi organisatsioone ka, kes ähm, võitlevad õiguste eest. ja see on väga hea, et äh, seda häält on kuulda, et me oleme esindatud. samuti me oleme massiliselt lobitööd teinud ähm, ka ähm, teiste kodanike seas ja see esindatuse küsimus, sellega on tegeletud, meie häält on äh, kuulda võetud aga kuidas seda, seda esindatust suurendada ja kuidas ka struktureeritult ähm, olla kaasatud erinevatesse ähm, tegevustesse, mis leiavad aset Euroopa institutsioonides. nii et meie soovime, et meie koostöö, meie kaasatus oleks struktureeritud, et see oleks selline avatud, et see oleks ka võimalikult läbipaistev. nii et eurooplased ja kõik teised organisatsioonid oleksid kaasatud. nii et ma arvan, et see esindatuse küsimus ka sellega on ähm, tegeletud ja see on äärmiselt oluline, et see areng ka jätkuks. nüüd teine takistus on loomulikult Briti valitsus ise. sest et me teame, et Theresa May soovib läbi rääkida ja mitte seadusandlusega tegema, teha, tegeleda. ja me oleme ka öelnud, et hakake nüüd tegelema ka seadusloomega ja nüüd on valitsusel ka võimalus õigeid samme astuda ja ja ka anda, tagada kõik need äh, ühepoolsed äh, kõikehõlmavad õigused ja meie kindlasti toetame seda. aga selleks, et ähm, koguda erinevatest tõenditest, mida te võib-olla, millega te võib-olla kursis olete, niisiis äh, Briti valitsus hoolib äh, Briti kodanikest sama vähe äh, Euroopa Liidus kui äh, Euroopa kodanikest Ühendkuningriigis. see ja see, seda näitas juba kogu see referendumi hääletamise korraldamine, nii et kui me ei oleks neile meelde tuletanud, et nad tegelikult hääletamisele juurdepääsuga ka rikuvad kodanike õigusi, siis nad oleksid seda teinud ja Euroopa Parlament on tõesti siin nagu äh, Ähm, healaste poolele, aga me peame vaatama ka teiste poole. nii et britid on ähm, valinud sellise ähm, lahenduse poole ja me oleme nüüd sattunud tõesti sega, segadusse, kaosesse ja nii et mis me oleme nüüd saavutanud peale seda tulemust? see on kaos. ja siin ei ole tegelikult vaja mitte süüdistada, vaid siin on tegu vastutusega nii et me ei peaks hakkama süüdistama Briti kodanikke selle eest, et nad ise on süüdi selles, et nad on praegusesse olukorda sattunud, vaid me peame vaatama, mis saab edasi. kuidas tagatakse need õigused ja siin on vastutavad, vastutajad olemas ja kui öeldi, et vabandage, et meil ei ole õiguslikku alust, meil ei ole õiguslikku alust selleks, et läbi rääkida mandaadi osas, mis puudutab vaba liikumist, siis minu meelest peaks minema tagasi nõukokku ja, ja paluda, et mandaat muudetakse. ja ja mm, samas Euroopa Liidu poolt ka samuti ei peaks mingisuguseid tõkkeid seadma teile nagu sellele, kuidas inimeste õigusi kaitstakse, vaid nendest tõketest üle saama ja, ja, ja näitama üles loomingulisust juhi oskusi. sellepärast, et miks on Euroopa Liit tegelikult kõige suurem inimõiguste organisatsioon maailmas? et see on just kui proovikiviks praegu, nii et vaatame, kas saame hakkama, nii et see on uus küsimus, mille on esitanud siis Euroopa Parlament. niisiis kuidas me anname Briti kodanikele eh, tagasi vaba liikumise õigused? niisiis, eh, detsembrikuises revolutsioonis, eh, resolutsioonis ka Euroopa Parlament kutsus üles ikkagi tagama ka Briti kodanikele vaba liikumisõigust, aga kuidas te kavatsete seda teha ja ma kardan, et me sellele täna vastust ei kuule niisiis, ähm, ähm, minu ettekanne on seotud ka komisjoni raportiga ja te teate, et me oleme teinud ettepanekuid, ettepanekuid, mida käsitles ka Financial Times äh, viimasel aastal. ja me ähm, rääkisime siis ka, kuidas seda olukorda lahendada, nimelt tuua sisse roheline kaart kõikidele kodanikele äh, Euroopa Liidus, mis siis ka näitaks, millised, mis oleks justkui selline kokkuvõtlik pakett kõikidest nendes, nende õigustest. et äh, kui nad saavad Ehm, püsielaniku staatuse Ühendkuningriigis, siis eh, neil on õigus ka sellele kaardile. ja see tähendab, et ehm, Euroopa kodanikud eh, Ühendkuningriigis eh, peale nende staatuse, residentsuse staatuse küsimust siis käsitletakse püsielanikuna, neid käsitletakse kodanikuna. ja see tähendab siis ka kohalikel ehm, omavalitsuse valimistel hääletamist, valimist ja, ja kõiki muid õigusi. nii et ma loodan, et äh, me saame seda lähenemist laiendada ka kolmandate riikide kodanikele. Danuta Hübner palus, et me ka äh, põhiõiguskomisjoni jaoks äh, selle ettepaneku kohta teeksime kokkuvõtte, teeksime nii, et see on väga tore, et et parlament äh, on, leiab, et peale seda, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, et siis ikkagi peaksid brittidel olema ka vaba liikumise õigused, aga nüüd me sooviksime ikkagi näha, kuidas te soovite äh, seda teostada ja me ootame teie ettepanekuid ja me loodame, et te meie ettepanekut äh, kaalute koos teistega, aitäh! Uh, suur tänu, suur tänu, Roger! Okay, so the final part of this panel was for suur tänu ja selle eh, paneeli lõpus siis eh, saavad eh, parlamendiliikmed ka küsimusi esitada ja ma näen, et parlamendiliikmed hakkavad lahkuma. ja niipea, kui selle osa lõpetame, siis hakkame samaga küsimusi esitada organisatsioonide esindajatele. nüüd ma paluksin, et professor Eleonor Spaventa Turhami õigusteaduskonna koolist teeks oma ettekande, see puudutab äh, siis petitsioonide komisjoni äh, tellitud uuringut, mis puudutab Brexiti mõju ähm, õigusele äh, esitada petitsiooni. ja palun siis üritage kõnepiirangutest kinni pidada, sellepärast et ma loodan, et võimalikult paljud parlamendisaadikud saavad ka sõna ja ja suur tänu ka härra Brokile, et ta siia tuli ja vabandan selle kommunikatsiooni segaduse eest. suur tänu talle tehtud töö eest. suur tänu, suur tänu minu kutsumise eest siia, ma teen väga lühidalt. sellepärast, et eh, niikuinii ma esitan ka kirjaliku raporti. kui ma oma uuringu koostasin kuus aastat, eh, kuus kuud tagasi siis ma määrasin kindlaks mõningad ähm, riskid, mõningad ohud, äh, mis olid vägagi reaalsed minu jaoks, kodanike jaoks Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis. ja ma arvan, et äh, suurem osa nendest äh, riskidest tegelikult praegu ei ole veel käsitlemist leidnud selles ühise raportis, aga ma loodan, et nendega peatselt tegeleda, tegeldakse. nüüd minu meelest kõige olulisem probleem on see, et liigselt ähm, usaldatakse seda seadusliku residentsuse põhimõtet. sellepärast, et ähm, soovitakse luua ruum, kus kodanikud äh, nagu liiguvad ja ja võib-olla kodanikud ei tea, et nad peavad midagi tegema selleks, et seda liikumisruumi endale tagada. ma toon lihtsa näite. näiteks kui te olete töötaja ja soovite säilitada töötaja staatust, mis on äärmiselt oluline teie õiguste jaoks, siis te peate registreerima äh, ennast ka äh, töötuamet, töötute ametis ja paljud äh, eriti noored, äh, kelle staatus muutub veel, seda, sellega kursis ei ole, see tähendab, et, et sellisel juhul neil, sellisel juhul neile paljud sellised õigused ei kohaldu ja see, nad ja see tähendab, et nad, kuna nad lihtsalt ei olnud kursis selle infoga, et nad peavad ennast registreerima, siis kui nende staatus muutub, siis nendele ei laiene näiteks sotsiaalkindlustus ja nii edasi. aga, aga minu meelest Euroopa Liidus on olukord sama, nii palju kui ma tean. aga raportis käsitletakse ainult pensionäre ja, ja ja neid inimesi, kellele laieneb äh, siis ähm, elukindlustuskaart, aga paraku neid on väga vähe. nüüd naised. naised on jäetud sellest ähm, lepingust täiesti välja ja miks nüüd vaadataksegi selle lepingut ähm, mõjuhinnangus äh, läbi ka äh, soolisest aspektist. kui ma olen sisserändajas töötaja Ühendkuningriigis, mul on laps siis äh, majanduslikus plaanis näiteks mul on äh, täiesti keeruline tagasi tööle pöörduda, sellepärast et äh, lapsehooldusteenused on nii kallid, või siis ma soovin jääda ise koju, siis sellisel juhul õig-, õigus mulle enam ei kohaldu ja see, ja sel-, ja ja tavaliselt naised hoolitsevad naiste eest, laste eest, ma muidugi ei välista seda, et ka mehed hoolitsevad laste eest, aga, aga tavaliselt naised, kes hoolitsevad laste eest, ähm, vanurite eest, haigete inimeste, ähm, nemad jäävad nendest õigustest välja. nii et äh, see harta ei kohaldu äh, lepingule ja ja mis siis saab siis äh, ühiskonna kõige haavatavamast rühmast, nii et lapsed ei ole siia otsuse tegemise kaasatud, seda öeldi ka enne juba, nii et lastel ei ole siis ka õigust ol-, ähm, saada haridust, nii nagu see praegu on ette nähtud Euroopa Liidu õigusel, nii et seda õigust äh, enam ühisraportis äh, tagatud ei ole. kolmandate riikide kodanikest äh, abikaasad on äh, kaitstud ainult sellisel juhul, kui nad olid ähm, seaduslikud residendid, aga vastavalt Euroopa Liidu õigusele seaduslikust residentsusest ei piisa selleks, et ähm, kõik õigused kohalduksid ja see on osa kiist, mida raportis ei ole isegi tunnustatud ja välja toodud. ja ma kutsuksin Euroopa Parlamenti üles ka taotlema et iga kõrvalekaldumine agiiost oleks ka äh, põhjalikult põhjendatud, sellepärast et Euroopa Liidu õigus on nii kompleksne ja keeruline, et tihtipeale ei pandagi tähele või ei teata, et tegelikult Euroopa Liidu õigusest kõrvale kaldakse ja ma olen väga mures ka nende mm, kodanike pärast, uue, Briti kodanike pärast, kes Euroopa Liidust tagasi pöörduvad Ühendkuningriiki, sellepärast et nende pereliikmete mm, küsimus ei ole piisavalt käsitletud ja mulle tekitab väga palju muret ka selle lepingu rakendamine. sellepärast, et sellepärast et kogu see ähm, leping lähtub õigusaktist kaks tuhat neli murd kolmkümmend kaheksa. ning ja see, seal ei ole tehtud ka põhiõiguste hinnangut, seal ei ole arvestatud sellega, et äh, naised-lapsed jäävad välja ja nii edasi. ja ma toon ühe näite Ühendkuningriigis sellepärast, et äh, see on, selle juhtumiga oleme kõige rohkem kursis. Ühendkuningriik peale aastast kaks tuhat seitseteist on tulnud välja uue mõttega selle kohta, kuidas Euroopa Liidu õigusi kuritarvitatakse ja kaks tuhat neli kolmkümmend kaheksa direktiiv räägib Euroopa Liidu õiguse kuritarvitusest, kui neid Euroopa Liidu õigusi kuritarvitada ja näide, näide, mida tuuakse direktiivis, on väga problemaatiline, nimelt kui Ühendkuningriigist pidevalt sisse-välja liiguda, siis sellisel juhul juba kuritarvitatakse Euroopa Liidu õigusi, siis sellisel juhul siis sellisel juhul teid võidakse Ühendkuningriiki mitte sisse lasta kaksteist kuud ja ma ei usu, et oleks ühtegi Euroopa Liidu juristi, kes ähm, usub, et see on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. miks see on nii oluline? sellepärast, et ta näitab, et see, kuidas Ühendkuningriik isegi enne Brexitit juba kohaldab Euroopa Liidu õigust, on juba iseenesest problemaatiline. nüüd see ähm, ühiskokkulepe äh, sisaldab sätet, mis ähm, sätestab, et äh, et kui te kuritarvitate oma õigusi, siis teil ei ole enam õigust jääda oma äh, võõrustavasse riiki, niikaua kuni äh, apellatsioonmenetlus käib. nii et kui me paneme need kaks asja koht-, kokku, siis tuleb äh, välja ka see ohtlikkus, nii et Ühendkuningriik võib-olla äh, otsustab seda õiguste kuritarvitamist väga laialt tõlgendada ja sellisel juhul nad siis saadavad inimesed riigist välja tulenevalt oma tõlgendusest ja samuti tekitab mulle väga suurt muret ähm, varjupaiga teema. ma ei soovi olla kriitiline, need on lihtsalt väga olulised äh, juriidilised küsimused, mis tuleb lahendada. ja tuleb ka vaadata, milline on sisserände kord kõikides liikmesriikides ja Ühendkuningriigis ja hinnata ja analüüsida et kui seda kohaldatakse nüüd Brexiti kodanikele nii-öelda, kuidas ma, nii, nii nagu ma neid kutsun, et kas see on siis ka kooskõlas selle kokkuleppe vaimuga ja siin ei ole probleeme ainult Ühendkuningriigiga, me teame näiteks osaajalise tööga töötajad ei saa äh, õigusi, mis neil, millel neid õigusi on, vähemalt pooltes liikmesriikides. Neile neid õigusi ei kohaldata. nii et äh, võib-olla see oleks heaks lähtepunktiks aga mind paneb väga muretsema ka see, et seda käsitletakse võib-olla nagu lõpp-punktina. ja inimesed leiavad, et jah, see kokkulepe sobib inimestele, kes töötavad täistööaega, kes kogu aeg on töötanud, aga need, kes, ma ei ütleks küll, kes, keda on, keda on rohkem, aga me teame, et väga palju on neid, kes praegu, kes praegu tunni, töötavad osalise tööajaga ja nii edasi, nii et me peaksime ikkagi kaitsma kõiki, eh, kes on kolinud ja, ja mitte ainult neid, kes täistööajaga töötavad. Um, teie täis äh, ettekanne ja teie slaidid on meie veebileheküljel kättesaadavad. aeg on napp ja ka kuna teie saite nii tegite nii tõhusalt oma töö, siis me saame küsimustele, vastustele ka aega eraldada. meil oli tegelikult mõeldud küsimusi, vastuseid korraldada pärast mõlemat vooru, aga liikmed äh, liiguvad edasi-tagasi, mõned lähevad-tulevad. nii et kuulame mõned küsimused praegu ka ära, et meie tänased äh, esinejad saaksid siis reageerida ka härra Gualtieri soovis vastata mõningatele teie kommentaaridest. nii et kõigepealt siis äh, Theresa ja Hemenes Besserel, võib-olla võiksite piirduda paari minutiga. ja siis Roberto, sina ja Judith äh, järgmisena. Theresa, palun. suur tänu kuulasin äh, teie sõnavõtte ning ähm, mul oli oma ettekujutus sellest, kuidas äh, need läbirääkimised lähevad. kuulsin aga, et ähm, asjad, võib-olla ma ei kuulnud päris kõike ähm,. ma ei olnud võib-olla kuulnud päris kõike, nii et äh, ma saan hoopis äh, rohkem infot ning minu ähm, pilt olukorrast on nüüd hoopis teine, olen kuulnud sõnu äh, hirm, kurbus, ebakindlus, viha, suured, suuri emotsioone väljendavad sõnad, kõik. ja meie Euroopa kodanike esindajatena peaksime pakkuma hoopis vastupidiseid emotsioone inimestele, usaldust, kindlustunnet, turvatunnet. peaksime võimaldama inimestel inimestele rahu ning kindlust täis tulevikuootusi. Ühendkuningriigis on kolm miljonit kodanikku. Äh, aga mõelgem ka nendele äh, Briti kodanikele, kes on näiteks äh, minu enda koduriigis. umbes kakssada seitsekümmend tuhat on neid ametlikult, aga kahe, aga realistlikum arv oleks kaheksasada tuhat. minu kodupiirkonnas Andaluusias on kaheksakümmend tuhat Briti kodanikku reageeritud Malaga provintsis juba üksi ning Alicante, Murcia ja, ja kõik teised piirkonnad tulevad sinna veel juurde kaheaastase päev perioodi jooksul lootsid nad, et nende õigusi tagatakse, aga, aga see protsess on kõik väga keeruline, tööhõive, tervishoid äh, ja kõik teised teenused äh, on siin küsimärgi all ja hääletusõigus, kuidas on valimisõigusega lood? kohalikel, kohalikud valimised, äh, piirkondlikud valimised on kohe tulemas ja Andaluusias, Andaluusias ja ma ei tea, mis siis juhtub valimisõigusega seoses suur tänu, Theresa, et sa need teemad tõstatasid, väga tähtsad teemad ja võtame paar küsimust ja siis anname paneelile võimaluse vastata. Roberto, palun, tee lühidalt. tahtsin tegelikult reageerida mõningatele siin tehtud kommentaaridele ja tõesti olen teadlik sellest, eh, et inimesed tunnevad muret, hirmu ärge unustage, et kui me räägime nende küsimustega, siis kõikide artiklite, kõikide sätete taga on inimeste elud, nii et see on tõsine töö. tõsi on ka see, mida ütles äh, professor Spaventa, olukord on keeruline ja on probleeme, millele on väga raske leida lahendust, sellepärast et äh, Ühendkuningriik lihtsalt lahkub Euroopa Liidust ja see muudab asjad äärmiselt keeruliseks ja väga raske on kaitsta inimeste õigusi hoopis teistsuguses õiguslikus ning põhiseaduslikus kontekstis. aga nüüd vaatame kiiresti läbi Äh, siin tehtud ettekanded minu poolt äh, ja ma tahaksin öelda, et mõningad asjad on teoreetiliselt äh, kaetud tegelikult kokkuleppega, aga küsimus on ainult rakenduses, aga teised küsimused jällegi on tõesti lahtised küsimused, millega ei ole tegeletud ja mis peaksid olema kaetud. viga ja väljasaatmine, et kui teete vea ja teid saadetakse välja, see teema on tegelikult kaetud teoorias peaks olema kaitstud, ma tahaksin just nimelt sellepärast vaadata, mida juhtub äh, selle artikliga seitseteist, sellepärast et siin on kirjas see, et kui, äh, kui sul teed vea, äh, siis seda, peaks saama seda viga parandada, see on siin kirjas. aga milline on siis poliitiline õhustik ja kuidas seda rakendatakse kas see on äh, kooskõlas sellega, mis on äh, tegelikult kokkuleppes kirjas äh, ja mida kirjasõna ütleb, see tegelikult on meie ülesanne tagada, et see nii oleks, nii et see võitlus ei ole veel kaotatud. siis üks teine teema, mis on sellega seotud. ütlesite, et lõppotsust oodates öö, otsustusõigus ei kehti lõige kaheksateist aga ütleb midagi muud, lõppotsust oodates ükskõik, milline menetlus see siis on äh,, apellatsioonimenetlus või muud, lõppotsust oodates see on tõesti otsustava tähtsusega, ärge katkestage mind. et äh, kuni mingi menetlus kestab, siis ei saa äh, välja saata inimest tegelikult äh,, sa võid jääda nii kaua, kuni äh, kõik, kogu viimane menetlus on lõppenud ja viimane punkt pandud. ja see on siin kirjas, igal juhul peab jääma kuni lõpuni, kuni menetlus lõpeb. jaa, kaks aastat on taotluse esitamiseks nii et tegelikult ei tohi sind ära saata enne seda, kui see aeg ke-, äh, kaotab kehtivuse, siis esitate äh, taotluse ja siis teoorias äh, või, või leiavad nad põhjuse, et seda tagasi saata, siis võib-olla esitate apellatsioonikaebuse ja nii edasi ja nii edasi ja kuni kõik see asi ühele poole jõuab ja viimane punkt on pandud eh,, oh, saate jääma kohale, peate jääma kohale aga olen tegelikult täiesti teiega nõus ja me peame vaatama, kuidas see rakendub kriminaalsuse julgeolekukontroll, see ei olnud see, mida meie tahtsime, see on kirjeldatud nii, seda siin nii, vähemalt siin on kirjas, et kui tähelepanelikult lugeda, et igal juhul on kirjas see, et artikli seitse, artikli seitseteist ja kaheksateist tingimused kehtivad nii või teisiti, isegi siis, kui on kriminaalsuse testiga mingisugune öö, küsimus, siis öö, ja teie esitate kaebuse, siis tuleb kogu see protsess jällegi läbida. see on jälle üks tagatissäte, aga noh, see on üks nendest punktidest, millega me olime rohkem rahulolematud. ja siis taotluse menetlus. paraku, nagu te teate, siin on kirjutatud sõna application, taotlus, see sõna on äh, siin kirjas me pidasime lahingut, tahtsime deklaratsiooni, deklaratsiooni ja kohustust ja nii edasi, aga siit on läinud läbi. aga aga see sõna on liikmeliidu õiguses sees. see peab olema ka oma olemuselt deklaratiivne. see on väga oluline nii et äh, see peaks äh, de facto selle protsessi muutuma deklaratiivseks ja seepärast peame olema väga hoolikad ning jälgima hoolikalt seda rakendusprotsessi. me tahame ühtset, äh, ühte avaldust öeldi, et peretaotlusi tuleb vaadata koos, jah, koos, see tähendab seda, et on üks paber, võib-olla jah, kaks passi või kaks nime või, või kolm passi, kolm nime, aga, aga igal juhul ei saa olla pereliikmete jaoks erinevaid vastuseid ja see on meie jaoks äh, ülioluline ning hoiame sellel silma peal. Äh, olen täielikult nõus äh, et olulised on õigused, õigustest tulenevad elulised valikud, mitte vastupidi. ja tegelikult me peame vaatama seda valdkonnas tulevased pereliikmed. see on valdkond, kus me tahame veel võidelda. tulevase pereliikme äh, puhul võib öelda, et selle on jah, tuleviku valik, aga kui minul on õigus, siis minu õigus tulevikus on ka oma partnerit vahetada äh,. see on üks äh, minu õiguste tulem, mitte vastupidi lähme just nimelt äh, õigustelt eluliste valikuteni. aga muidu jah, õigused on küsimused, siin on tõesti äh, veel lünkasid ja see teema ei ole äh, veel lõpetatud ning võitleme kuni lõpuni, et tulevased pereliikmed oleksid kaetud sellel selgel põhjusel, sellepärast et õigusi tuleb kaitsta mitte äh, elulisi otsuseid, millel on äh, kehtivuskuupäev või viimane kõlblikkuse kuupäev peal. Judith Cotton-Darling, palun. jah, teen nii lühidalt kui vähegi võimalik. olen petitsioonide komisjoni liige ning ähm, selle komisjoni liikmena võin öelda, et äh, Ühendkuningriigi petitsioonide arv viimaste aastate jooksul on kahekordistunud ning petitsioonikomisjon on muutunud kodanikele äh, selleks vahendiks, äh, mille kaudu väljendada oma üha kasvavat muret nende muutuste pärast, mis nende eludega ette võetakse. ärgem unustagem, tegemist on olnud inimestega, kes heas usus kasutasid ära õigusi, mida neile andis Euroopa Liidu liikmelisus ja nüüd nad tunnevad, et siis neid karistatakse. Neid karistatakse selle eest, et nad on üks osa sellest Euroopa projektist. ja mina tahaksin tõesti tänada Jane Goldingit äh, tema sõnavõtu eest, jah, see peaks olema üks osa, üks meie Euroopa Parlamendi loosungitest, ma tõesti tahaksin tänada British in Europe ja The Three Million äh, rühma tööd, kes on näitavad üles suurepärast solidaarsust kogukondadega. aga on üks valdkond, millest ei ole veel piisavalt palju räägitud. mul on hea meel, et Hispaania kolleeg selle teema juba tõstatas, nimelt poliitilised õigused. poliitilised õigused on esimese etapi kokkuleppest täiesti välja jäänud ja ma ei pea silmas mitte ainult valimisõigust, vaid ka Euroopa Liidu kodanikud Ühendkuningriigis, Ühendkuningriigi kodanikud Euroopa Liidus peaksid saama enda kandidatuuri ka üles seada. Äh, näiteks Briti kodanikud Hispaanias äh, ja ja, ja nagu teate, kohe tulemas on ka kohalikud valimised Londonis maikuus ja, ja tõesti, kui inimesed tahavad oma kandidatuuri üles seada, kas nad siis saavad oma ametiaja lõpule viia om...? kui neid valitakse ja millised õigused kaasnevad selliste poliitiliste õigustega, millised on teie seisukohad, mõningates küsimustes meie näeme probleeme just äh, selles, kuidas me tuvastaksime, kus need inimesed on, millised on reaalsed kogemused, võib-olla teie organisatsioonidel on siis selliseid kogemusi. siis veel üks küsimus, mis puudutab soolist mõõdet, äärmiselt oluline teema jälle. Eleanor, kas on võimalik viia läbi soolise võrdõiguslikkuse audit selle osas, mis, mis ette, selle ettepaneku osas, mis praegu on tehtud. me kuuleme Ühendkuningriigist üha rohkem seda, et neid emasid, kes on äh, Äh, kes ei saa äh, õiget staatust ja nad peavad kolima oma koduliikmesriiki või teise Euroopa Liidu liikmesriiki, sellepärast et muidu nad tunnevad, et äh, nad on väga haavatavas olukorras. minu jaoks Euroopa Liit ei tugine mitte ainult solidaarsusele ja inimõigustele, vaid peaks põhinema ka soolisele võrdõiguslikkusele, see on olemas aluslepingutes, Rooma lepingus muuhulgas. kas on öö, midagi selles vallas võimalik ära teha. ja siis veel üks kommentaar. Jane, see oli üks väga põgus märkus sinu poolt, aga, aga ma tahaksin sellegipoolest seda, selle tõstatada. üliõpilased, üliõpilaste jaoks puudub äh, igasugune selgus ning Briti äh, arstide ühenduse andmetel äh, meditsiinihariduse äh, ebaselgus ja äh, probleem võib tekitada tõsiseid probleeme meie äh, meditsiinisüsteemile Ühendkuningriigis üldisemalt ja sellele teemale tuleb pöörata rohkem tähelepanu minu arvates. tahtsin selle, sellele tähelepanu juhtida, kuivõrd äh, seda teemat siin ka põgusalt mainiti varem. petitsioonide komis-, komisjonis jätkame me tööd selle nimel, et teie häält oleks kuulda ja et Brexiti inimlikku külge, inimlikku nägu ei unustata, et me võitleme äh, viimase äh, veretilgani ja ma tunnen häbi oma valitsuse, Ühendkuningriigi valitsuse tegevuse pärast ja Theresa May sõnavõttude pärast, inimesed on niigi juba haavatavas olukorras, inimesed tunnevad seda haavatavust omal nahal, nii et kui seda ebakindlust veelgi suurendada, inimesi, kes ei ole selle põhjustanud, kellel ei ole olnud häält öö, äh, selles protsessis, see on tõesti häbiväärne ning ma tahaksin igal moel ennast oma valitsusest võõrandada. Thank you very much, Jude um,. Just... suur tänu, Judith. üks väga maine ja tüütu märkus minu poolt äh, pärast teie, sinu sõnavõttu. Martina ja Jean, äh, kui te jääte kohale, siis võib-olla te võiksite esimesena küsimusi esitada pärast äh, järgmist sõnavõttude vooru. kas ma nüüd määrin piisavalt mett mokale teile, ehk jääte siia, te oskate suurepäraselt esitada küsimusi, ma tean äh,, parlamendit see ju tähendab läbirääkimisi, mõjutamist ja nii edasi, aitäh, Martina äh,! ma tean, et äh, sinult tuleb alati häid küsimusi. ja nüüd siis äh, saan ma anda võimaluse meie tänastele külalistele vastamiseks, kui soovite reageerida nendele märkustele ja kommentaaridele ja Theresa äh, ja tõesti Theresa kommentaarile, Roberto reaktsioonile. Te ei pea, te ei pea seda tegema, aga kui soovite, siis on teil selleks võimalus I'll try and, and reply quickly. katsun äh, lühidalt vastata või kommenteerida siinseid sõnavõtte. väga tore on seda, et öelda, et äh, lõikes seitseteist äh, BC, siis on õigus seda viga parandada, aga kui ei ole infot andmete kohta, mis on Siseministeeriumil, kuidas siis seda parandada? ja siis lõige kaheksateist või artikkel kaheksateist, jah meil on äh, kaks aastat apellatsiooni esitamiseks, aga ku-, kuidas, kus me seda teeme, võib-olla kinnipidamiskeskusel, keskuses tuleb veeta see aeg ja äh, inimesed on sellistes kinnipidamiskeskustes tapnud ennast, neid koheldakse halvasti ja nii edasi siis äh, deklaratiivne taotlus, äh, see on selline kahtlane küsimus minu meelest. me peame tõesti toonitama seda, et kui tegemist pidi olema deklaratiivse protsessiga, siis see peabki olema lõpuni deklaratiivne protsess. apellatsiooniprotsess deklaratiivne. Äh, Prantsusmaal ei ole mitte mingisugust vormi selle kohta, bürokraatia on seal viidud kõrgemale tasandile, aga tegelikult alalisele, alaliseks eluasemeks ei ole mingisugust vormi Äh, vormi ei olegi vaja, vorm tähendab tegelikult lihtsalt täiendavaid tingimusi. ja üliõpilased, ma tean, et räägiti siin ka soolisest võrdõiguslikust ja nii edasi. aga kui me räägime üliõpilastest, siis on kaks suurt küsimärki, mis muret valmistavad Euroopa Liidu kodanike jaoks äh, kehtib see, et kui me alustasime oma ülikooliharidust enne Brexitit, siis äh, saab äh, üli-, õpilaslaenu taotleda ja kasutada Ühendkuningriigi õppemaksumäärasid. aga hiljem jah, kolmandate riikide kohetle, kodanikena võib meid kohelda aga kui meie tahame omalt poolt pärast Brexitit Euroopa Liidus õppida, siis meid koheldakse Euroopa Liidu poolt kolmandate riikide kodanikeks, kui me alustame oma õpinguid pärast Brexitit ja kasutatakse samasuguseid õppemakse ja nii edasi. ja nii see on katsun teha lühidalt. mis puudutab poliitilisi õiguseid, siis praegusel hetkel on meie arusaam järgmine. mis puudutab britte Euroopa Liidus, siis neid ei hõlma see kokkulepe ja nad jäävad reguleerimisalast välja ja Ühendkuningriik äh, kahepoolsetel alustel sõlmib läbirääkimistel kokkuleppeid, sellepärast et tegemist on riiklike küsimustega ja tegelikult poliitilised õigused on teema, jah, mille puhul väga paljud inimesed tunnevad selle pärast muret inimesi, kas et inimesed, kes on osalenud kohaliku tasandi poliitikas, eriti Hispaanias ja oleme küsitlenud, nad on küsinud meilt palju selle kohta, et kuidas see mõjutab meie õigusi näiteks ülemineku ajal, kas ma saan siiski jääda kohalikku omavalitsusse tööle või volikogusse tööle. härra Gualtieri küsimused, ma tegelikult ei räägiks sellest ka, sellest nii palju, sest et see on seotud nende kolme miljoniga, aga ütleksin omalt poolt, et me tahaksime, et kõiki asju sõnastataks ja sätestataks väga hoolikalt ning rakendatakse väga täpselt äh, ja kui hakatakse lõppkokkuleppest lahku minema, siis äh, peaks olema ähm, tõeline tülide lahendamise süsteem ja sanktsioonid selleks, et äh, kõik, mis on sätestatud, ka jõustuks. mul on väga hea meel kuulda, et mitte elulised valikud ei ole need, mida peame kaitsma, vaid, vaid ikkagi õigused, see on meie jaoks oluline küsimus, oluline teema vaba liikumise õigus on üks osa äh, nendest õigustest. ja siis äh, sooline võrdõiguslikkus, olen täielikult nõus kõikide kommentaaridega, mis puudutab üliõpilasi, siis jah, Briti inimeste lapsed, kes elavad Euroopa Liidus, neid puudutab seesama küsimus, õppemaksud, kvalifikatsioonide tunnustamine, kui nad alustasid enne Brexitit, aga lõpetavad oma hariduse pärast Brexitit seegi võib olla probleemiks ja veel üks täiendav küsimus, kui nad lahkuvad oma praegusest elukohariigist ja kaotav, pöörduvad tagasi äh, pärast mitmeid aastaid, kas nad siis kaotavad ära kõik õigused oma eluasemeriigis? tõesti, kui tahate reageerida, siis tehke kiiresti. teen kiiresti. mis puudutab seda väljasaatmise küsimust kui äh, käitumine oli äh, äh, vägivaldne või pett, pettev, siis ei ole enam õigust. Ühendkuningriik tõlgendas seda asja niiviisi, mis ei ole tegelikult kirjas Euroopa Liidu õiguses ning see on väga ohtlik siis poliitilised õigused, pädevuse küsimus tuleb siin mängu, Euroopa Liit saab teha seda, mida Euroopa Liit saab teha, aga liikmesriigid peavad pakkuma poliitilisi õigusi, äh, neil on see õigus, aga lähtutakse Euroopa Liidu inimõiguste konventsioonist ning äh, võib küsida, kas võib siis äh, sellisel juhul diskrimineerida teisi kolmandate riikide kodanikke. kui Ühendkuningriigi kodanikust saab kolmanda riigi kodanik, siis tekib see teema, et kuidas tegelikult koheldakse inimesi, Äh, kes on sarnases olukorras. üliõpilased, kordan üle, et üliõpilaste jaoks on see tõsine probleem ja see on ka majanduslik probleem. ja väga oluline majandussektor Ühendkuningriigist on need ülikoolid ju. ja minu viimane kommentaar, palun kaaluge seda, kas on võimalik äh, midagi ka kahekordse kodakondsuse kohta sisse panna, sellepärast et Euroopa Liidu Euroopa Kohus on just selgitanud, et need, kes on saanud äh, selle liikmesriigi kodakondsuse, äh, kus nad on, jäävad ühenduse õiguse kaudu kaitstuks. see tuleks aga panna konkreetselt kirja, sellepärast et väga paljud inimesed äh, lähevad kodakondsust taotlema, et neid kaitstakse, siis nad peaksid endiselt olema hõlma, hõlmatud selle kokkuleppega, see peaks olema seal sõna-sõnalt kirjas. ja härra Kasal Äh, lihtsuse teemal jah, jätke uks avatuks, äh, Roberto, äh, kui see on parim moodus õiguste kaitsmiseks, muidu on meil rändeseadus, mis kaitseks neid õigusi ja, ja me peame mõtlema, kuidas see peaks õigusaktiks ümber vormuma me kavatseme ka äh, alamkojas selle vallaga, selle, selle teemaga siis, kui see seaduseelnõu ettepanek tehakse, ka tööd teha. ja siis äh, siseministeerium konsulteerib praegu äh, esialgse süsteemi teemal, aga nüüd äh, ja see on uus võimalus ja Roberto, sa tegelikult üritad sisse murda praegu avatud uksest oma kommentaaridega, me vaatame, kus äh, on lüngad, me püüame neid äh, Äh, täita, ma arvan, et Siseministeerium tahab kõikehõlmavat süsteemi ja nüüd on meil võimalus kogu see töö ära teha, kui me räägime asjakohaste ekspertidega ja me teame täpselt, kellega ja millega tuleb rääkida, võimalus on olemas. Äh, ja me saame need üksikasjad ehk paika. ja Euroopa äh, Liidu õigused, õigused tuleks ülespoole suunata, meil ei ole me peaksime lähtuma sellest, et mitte mingisuguseid õigusi ei tohiks kaotada, poliitilisi, sotsiaalseid ja nii edasi, arutlegem ikkagi selle nimel, kuidas neid õigusi suuremaks saada, mitte väiksemaks saada. võib juhtuda, et ja kui me ei kaota kõiki oma õigusid, siis ähm, millise me peaksime alles jätma, me tahaksime Euroopa kodakondsust siiski ikkagi edasi arendada, parandada seda ja, ja, ja kvaliteeti tõsta, Euroopa Parlament on siin ka suureks eesvedajaks ja peaks olema. suur tänu, suur tänu teile kõigile, suur tänu ka Euroopa Parlamendi liikmetele kannatuse eest, neljapäeva pärastlõunad on alati suur piin meile ja äh, kui nad tahavad, et ma jätkan seda tööd siin neljapäeviti, siis mul on vaja mingisuguseid stressi leevendavaid vahendeid sain just sõnumi äh, perekonnalt, et nad ootavad mind tagasi äh, homme või nädalavahetuseks või mis iganes. aga mul on väga hea meel, äh, et inimesed siia kohale jäid. ja suur tänu ka järgmistele kõnelejatele, kes nüüd tulevad meie ette. suur tänu teile kannatlikkuse eest. ja väga tore oleks, kui te saaksite kõik jääda nii kauaks kohale kui vähegi võimalik, sellest oleks meil kõigil kasu nüüdki tulevad huvitavad ettekanded, kõigepealt äh, Jan Torfel, äh, kes on rändeküsimustega tegelev jurist Ühendkuningriigist. inimesed kindlasti panid tähele, et äh, see on päris põhjalik teema. siin on väga head eksperdid. ja ma arvan, et see tekitab nüüd kaost. aga kas on võimalik paluda teil mitte rääkida päris kümme minutit? võib-olla võiksid rääkida natukene pisut vähem, et äh, härra professor Peers saaks ka sõna võtta. ja et meil oleks võimalik ka küsimustele vastata ja et lõpus oleksid kohal ehk ka mõned parlamendiliikmed ja kõik ettekanded on olemas kodulehel. uskuge mind, inimesed vaatavad äh, läbi interneti seda üritust ja see oli väga palju uudistes tänane kuulamine. nii et Jan, annan sulle kõigepealt sõna ja siis ähm, sina puhu hoog sisse siia tõukehook sisse. kõigepealt tahaksin tänada kodanikuvabaduste petitsioonide sotsiaalkomisjoni, äh, põhiseaduskomisjoni selle kutse eest, mul on väga hea meel olla jällegi siin teie ees ning tahaksin tänada Euroopa Parlamenti äh, nii nagu härra Gualtieri tegi selle eest, et ja sest et te kõik võite olla väga uhked oma saavutuste eest. Need on siis need saavutused, mille mina olen välja toonud ning ma arvan, et me ei eelmise aasta maikuus oleks võinud arvata seda, et nii palju on võimalik saavutada. iseäranis juhiksin üht tähelepanu ühele teemale, nimelt õigus tulevastele pereühendamistele. sõltuvad sugulased ähm, järglaste hulgas, mida siin on mainitud, on väga oluline ja seal olid Ühendkuningriigis väga ranged äh, eeskirjad, mis tegelikult äh, hoiavad ära selle, et inimesi äh, viiakse oma ähm, vanematest või suurematest, ülealpool olevatest sugulastest pereliikmetega kokku viia. kõik ülejäänud siin üsnagi iseenesestmõistetav, aga kõik need on suured saavutused minu meelest ja menetluslikult küljest tundub võib-olla, et see ei ole mingisugune raketiseadus, et kõik töötavad, et kogu riik aitab ähm, taotlejal vastavust parandada, aga kui me vaatame, millised on siseministeeriumi tsitaadid, siis nad tõenäoliselt mõtlevad ähm, enam, enamasti ikkagi varem äh, on mõeldud selle peale, milliseid põhjuseid võiks kasutada keeldumiseks, mitte vastupidi, siin see on tõesti revolutsionaarne lähenemisviis, nüüd uus lähenemisviis. siis äh, Surinder Singh äh, kodanike küsimus äh, maikuus Ühendkuningriik isegi praegu ei äh, austa tagasipöörduvate Briti kodanike äh, õigusi ja jällegi nad ei hõlma praegu, nad ei ole hõlmatud praeguse ühiskokkuleppega Euroopa Ühendkuningriigi kodanikud, kes on äh, töötanud teistes riikides, nemad peaksid olema ka Euroopa Liidu kodanikud. mitte nagu Briti kodanikud, äh, kes ei ole kunagi riigist lahkunud, aga neil ei ole õigusi peri- ja pere, perede ühendamisele ja tegelikult see ei mõjuta mitte ainult pereliikmeid, kes praegu on Ühendkuningriigis ja kellel pärast äh, Brexitit ei ole mitte mingisugust staatust, sellepärast et neid ei ole põhimõtteliselt olemas selles ühiskokkuleppes. aga see mõjutab ka äh, tulevasi pereliikmeid väljaspool ja mõjutab neid Briti kodanikke, kes tulevad tagasi Ühendkuningriiki pärast seda, kui nad on selgelt töötanud ühe, ühes teises Euroopa Liidu riigis. mul on olnud selliseid juhtumeid. see ei ole teoreetiline teema. Äh, Brit Brit, äh, Briti kodanik, kes läheb Maltale tööle, temale, temaga liitub tema äh, venelasest ema, sellepärast et tegemist on naturaliseeritud äh, Briti kodanikuga. tema, Venemaa ema liitub temaga Maltal, aga ta ei saa tulla Äh, Ühendkuningriiki, sellepärast et Ühendkuningriik ei, ei rakenda selline sinks põhimõtet ja me tegelikult pöördusime kohtu poole ühe sellise küsimusega, sellepärast et kodanikud, Briti kodanikud, Euroopa Liidu kodanikud ei, ei pruugi saada tagasi tulla oma koduriiki ja jäävad siis toppama toppama äh, teise riiki ja see on diskrimineerimine Euroopa Liidu kodakondsuse alusel. Äh, ja, ja või Briti kodakondsuse alusel. ja siis proua Spinelli äh, konkreetne video Lordidele viidates, Euroopa Liidu äh, kodanike õigused on lahutamatud, kui üks õigustest ära võtta, siis see mõjutab ka teisi õigusi, just, just, derivatiivsed õigused seda tähendavadki. derivatiivsed õigused on õigused, mis on seotud otseselt vaba liikumise õigusega lähtuvalt artiklist kakskümmend üks Euroopa Liidu toimimise lepinguses, aga see mõjutab ka kodanike õiguse artiklis kakskümmend Ühendkuningriik tahab kõik, mis tuleneb artiklist kakskümmend välja jätta, sellepärast et nemad arvavad, et tegemist on ainult Briti inimestega. A, see on vale, B, Briti inimesed oleksid võinud siis lepingulisi, kes lepingulisi õigusi tahavad äh, kohe rakendada, neid tuleks kohelda nagu äh, Euroopa Liidu äh, kodanikke. derivatiivsed õigused puudutavad hooldajaid, sugulasi, õiguslikke öö, eestkostjaid ja see on tegemist, praegusel hetkel ei ole see direktiiviga kaetud ega määratletud, siin on äh, juhtumipõhine lähenemine. ja mitte ainult Soprano juhtumid ei tule siin mängu, Briti kodanikud, kelle vanemad on näiteks Kolumbiast pärit siin võib olla tegemist saksaga lapsega, kes on sündinud Ühendkuningriigis, kes siis peab lahkuma, sellepärast et see laps ei ole kasutanud lepinguõigusi ning sõltub oma vanematest, nii et vanemad, kes võib-olla on kolmanda riigi äh, kodanikud, ütleme, et tegemist on saksa lapsega, kellel on Pakistani ema ja kui te nüüd tahate minna võtame siin näiteks Ahmed äh, Eimose juhtumi, mis oli Ühendkuningriigi kohtus, tegemist oli siis Pakistani prouaga, kes abiellus äh, Saksa äh, mehega, hiljem nad lahutasid, aga nad olid mõelnud, kolinud Ühendkuningriiki. Neil on kaks last, kes on nüüd Saksamaa kodanikud, elavad Ühendkuningriigis. aga tema on pärit Pakistanist ja Ühendkuningriik tahab teda välja heita. tema ütleb, et Äh, minu saksa äh, lapsed ei saa siia jääda, kui mina ei saa siia jääda ja Ühendkuningriigi kohus ütles jah, teie sõltute artiklist kakskümmend, mis on kodakondsuse artikkel, sellepärast et vastasel korral te peaksite lahkuma Ühendkuningriigist ja teie lapsed ka, isegi mitte kakskümmend üks ja kõik see on jäänud välja täielikult ühisest äh, kokkuleppest ja äh, nende eestkostjate lapsed äh, tulevad ka mängu. kui me võtame ühe sellest valemist välja, siis Euroopa kodanik peab lahkuma Ühendkuningriigist. just nimelt seda rääkis äh, tegelikult ka proua Spinelli. võtame ühe teguri välja, ühe muutuja välja sellest valemist ja kogu asi variseb kokku. ja seetõttu me, me ei saa muuta neid õigusi, sellepärast et ei saa öelda, et tegelikult see puudutab ainult neid pereliikmeid, keda hõlmab see direktiiv. ei, siin võiks olla tegemist ka tädiga, abikaasaga ja nii edasi, aga otsuseid langetatakse praegusel hetkel juhtumipõhiselt. samuti ei ole kokkuleppega hõlmatud need inimesed, kelle eluasemeõigus tuleb artiklist seitse põhiõiguste hartas, mida ei taha valitsus toetada. teised pered, kes jäävad väljaspoole võõrustajariiki, need on siis inimesed, kes on sõltuvad liikmed leibkonnas, siis äh, haridusjärgselt äh, lapsed ütleksin siin Brexiti juhtrühmale, et äh, nii kahju, kui see ka minu arvates ei oleks, siis tõenäoliselt Äh, kuna Ühendkuningriigi seisukohta ei usaldata, see on täiesti mõistetav, Ühendkuningriigi seisukohta minu arvates oli äh, äh, tegelikult tugevam, nemad tahtsid seda, et lapsed, kellel oleks derivatiivsed õigused peaksid olema individuaalsete õiguste omanikud, siis paraku seda vähendati Äh, haridusperioodi kaudu. kui see hariduse omandamise periood lõpeb, siis ei saa seda õiguste perioodi enam pikendada, kui nad ei kuulu kuskile teise äh, kategooriasse. Äh, vastasel korral, kui neil ei kehti mingisugust muud kategooriat, siis nad oleksid varem saanud jääda viis aastat kauemaks, nüüd nende õigused lõpevad. ja äh, me peame igal juhul mõtlema, kuidas nendele lõppstaatust, lõppstaatusega võrdset staatust saada tagada. nii, siis need, mida juhtub nende inimestega, keda ühine kokkulepe ei hõlma. Theresa May sõnal, sõnadel nad muutuvad pärast ebaseaduslikuks ja siis nad peavad hakkama oma Ähm, staatust äh, staadus, äh, seaduspärastama. ja ta teab täpselt, mida ta sellega mõtleb, sest et ta on pärit Siseministeeriumist. Nad peavad esitama kalleid äh, taotlusi, kõik see hirm, millest siin räägiti, tuleb uuesti mängu. lähtuvalt meie rändeseadustest õigus pere, pereelule, õigus eraelule jah, tõesti, tegemist on nii-öelda vaenulike õhustikuga, artikkel kaheksa juhtumid ei ole kerged juhtumid. Äh, nii et see tuleb siin mängu, siis tuleb mängu hind ja äh, taotluse esitamine äh, maksab üheksasada üheksakümmend kolm naela ja ütleme, et seda tuleb esitada mitu korda inimõiguste taotlust, siis lõpp, lõpuks selleks, et saavutada äh, lõppstaatust, on nad äh, maksnud äh, kuus tuhat naela või üle selle ja see ei hõlma tegelikult õiguskulusid. aga kui nad aga oleksid olnud Euroopa Liidu kodanikud, siis oleks see maksnud märkimisväärselt vähem. ja siis Äh, siin on, räägime õiguspärasusest äh, ja tervishoiukindlustusest. mis juhtus sellega, et me ei küsi kõikehõlmavat tervishoiukindlustust, äh, töövõimalust? seda ei ole siin sees kuskil selles ühises kokkuleppes. et direktiiv artikkel kolmkümmend neli sellest direktiivist kaks tuhat neli kolmkümmend kaheksa sätestab, et liikmesriik peab jagama infot õiguste ning kohustuste kohta liidu kodanikele ning pereliikmetele selle direktiiviga seotud teemadel. seda tuleb teha teavituskampaaniate kaudu äh, läbi koha, riikliku ning kohaliku meedia ning teiste kanalite kaudu. seda ei ole tehtud ja äh, inimesed ei tea seda äh, siin võib ära kasutada seda. üks asi on see, et me inimestelt nõuame seadusest kinnipidamist, aga teist, kui teine pool ei ole oma kohustusi täitnud, siis inimesed ei tea neid kohust-, kohustusi nii et eraelu takistavaks asjaoluks võib olla see, et sa pead olema elanud koha peal kakskümmend aastat. ja kui üks ja kõik peab olema seaduspärane ja siis tulevad mängu lapsed ja siis võib tekkida äh, tulevad tulla ka mängu tõsised raskused oma päritoluriiki lõimimisel. nii et kui inimesed ei ole kokkuleppega hõlmatud, siis on nende rahakotile see suur hoop ja lõpptulemus pole sugugi kindel. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti jällegi selle, nende suurepäraste tulemuste eest, mida on siiani saavutatud, olen nõus jah, ma arvan, et rohkem võib saavutada ja meie oleme valmis aitama teid äh, ükskõik millisel moel. suur tänu teile aga kutse eest. Thank you, thank you very much. suur tänu teile suur,. suur-suur tänu. Ann Loor, teie mainisite enne andmekaitsemääruse äh, erandit, äh, mida on tehtud. ma panin selle kommentaaridesse. nimelt võib juhtuda, et praegu läbirääkimistel viiakse sisse nii palju piiranguid ja lihtsalt Äh, peaks olema teadlik sellest, lihtsalt on tähtis, et me kõik teadsime, see kõik sai tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm juba alguse ja see on jällegi uus oht meie peade kohal, nii et aitäh, et äh, selle tõstatasite. ning järgmisena saab sõna Ester Lynch, kes äh, siis on Etukist ja vastutab Brexiti eest. aitäh, esimees, aitäh ka selle võimaluse eest, et töövõtjad ja ametiühingu tegelased saaksid siis ka anda täna oma seisukoha selle kohta, mis läbirääkimistel on tehtud ja kui kaugele on jõutud. töövõtjad Euroopas on üha rohkem meeleheitel ja põhjus on see, et me ikka veel ei saa selgeid vastuseid ühelt poolt on põhimõtted paika pandud selle kohta, et peab jääma õigus ela, elamisloale ja töökohale, aga kui me hakkame siis täpselt küsima, et kas see kehtib ka minule, siis vastus on, et ei saa olla päris kindel. rääkisin natukene aega tagasi ühe Briti töövõtjaga, kes elab Bratislavas, töötab aga Austrias ja ta küsis mu käest, et kas ma saan jätkata seda, kas pere võib minuga kaasa tulla, mis saab minu sotsiaalkindlustusest ja siis vastus on see, et mitte midagi pole kokku lepitud, enne kui kõik on kokku lepitud. nii et töötajatel on tõesti väga raske teha igapäevaseid otsuseid, kas äh, ma saan ametikõrgendust, kas ma saan kolida, kas minu kutsekvalifikatsiooni tunnustatakse ja nii edasi, mitte mingit kindlust pole ja nüüdseks on see kõik kestnud juba üle aasta ja see kestab ka edasi, nii et esimene sõnum mul analüüsi mõttes on see, et me peame hakkama sellest tõsisemalt rääkima ja peame inimestele hakkama andma seda julgeoleku ja turvatunnet, mis neil on vaja selleks, et nad saaksid teha oma otsuseid. teiseks, siin arutelud on pigem äh, pinnapealsed ja sellest pole kasu üks asi on see, et sul on kokkulepe, kus öeldakse, et tagatakse võrdsed võimalused. aga lugu läheb hoopis teistsuguseks, kui hakatakse rääkima eh, sellest, milliste seadustega seda siis ka tõesti töökohal tagada. kas liikmesriigid võtavad endale selle kohustuse ja kas tõesti töötaja võib olla kindel, et tema tööandja peab sellest kinni, me peame nüüd hakkama rääkima nendest üksikasjadest eelmised kõnelejad tõid praegu välja, mis kõik on valesti läinud nende ettepanekutega, et tegelikult töövõtjate õiguste puhul ei ole isegi mitte mingit ettepanekut äh, tehtud koos üksikasjadega. ja rääkides sellest pinnapealsusest, äh, siis mulle tekitab üha rohkem muret äh, see valestimõistmise Äh, probleem äh, vastuste puudumise kaudu. näiteks võtame äh, lihtsalt ühe tankla kiirtee ääres ma ei hakka praegu rääkima nende töövõtjate õigustest, aga need inimesed, kes seal töötavad, nende töötingimused on ju kirjas näiteks eh, kemikaalide ohutuse eh, õigusandluses, kuna seal müüakse ka toitu, siis eh, puudutab see kõik ka toiduohutusalast ähm, seadusandlust, samamoodi eh, töökoha turvalisuse seadusandlust, et midagi seal õhku ei lendaks, samamoodi kõik need sotsiaalkaitseklauslid, kutsekvalifikatsiooni tunnustamine, kes teab, seal võib olla ka mõni muusik, kes tuleb koos oma muusikainstrumentidega ja peab hoolitsema selle eest, et ka see terveks jääb, see kõik on ju ka Euroopa Liidu õigusandluses sellega kaetud ja nagu proua Spinelli ütles, et seda ei saa kõike siin lahterdada, et võtame üht ja teist natukene siit ja natukene sealt ja siis läheb kõik hästi, ei lähe, otse vastupidi ja see kõik läheb pigem vett vedama ja haavata saavad just need, kelle positsioon on kõige nõrgem kõik need seadused, mis kehtivad töökohale, töötajate elule, nii nagu eelmised kõnelejad on välja toonud, on siin väga tähtsad, pluss kõik need tööhõiveseadused. ma vaatasin seda kõike ja mõtlesin, et noh, kui ma lähen kohale, loen ette, ette kõik need seadused, siis võib-olla saadakse ka aru, kui kaugel me oleme tegelikult lahendusest. aga ma ei saa seda kümne minutiga teha, lihtsalt lugeda ette kõiki neid seaduseid, sest neid on nii palju nii et siin on üks suur ettevalmistamatus. mõeldes selle peale, kui üksikasjalikuks me peame minema, hoolitsemaks selle eest, et kõrged standardid säilivad. me peame hakkama nüüd tegelema üksikasjadega, hoolitsemaks selle eest, et äh, kõik need standardid säilivad. kui meil on nüüd seadus paigas, mis saab edasi, kuidas me hakkame seda rakendama, sest töötajatel peab olema ka õigus esitada kaebusi kaebusi oma tööandja vastu. on väga ebarealistlik mõelda, et vabakaubandusleping, kus on mõned ilusad põhimõtted kirjas, et äh, me ei hakka siin äh, äh, töötajate tööstandardeid alla viima, peame nende õigustest kinni. Euroopa Liidu ametnikuna olen pidanud siin valitsuste vastu kohtusse pöörduma, hoolitsemaks selle eest, et võrdse töö eest makstaks võrdset palka. nii et meil on tõesti vaja korralikku seadust, mille saab töötajatele kätte anda selleks, et nad saaksid äh, kaevata siis, äh, kui tööandjad ei pea kinni nõuetest. ja lõpetuseks me peame endale ka selgeks tegema et töötajate jaoks äh, veab ikka väga palju veel Euroopas viltu, nii et äh, siin tuleb tõesti võidelda ekspluateerimise vastu, mitte selle loodava ekspluateerimise vastu, kui selgub see, et me viime sisse madalamad standardid Euroopa Ühendkuningriigis selleks, et konkureerida Euroopa Liiduga, aga väga tähtis on see, et Euroopas äh, töötajad äh, ei hakkaks üksteise äh, kõride kallale äh, hüppama. minu üks vanematest on iirlane, teine britt ja sellepärast tahaksin veel kord tõstatada ka Iiri küsimuse, et väga tähtis on, et tõesti need piirivalvepostid tagasi ei tule. on väga palju neid, kes ütlevad, et piirivalvepostidest pole midagi hullu. ei ole see lugu nii, kui keegi on seal mundris, arvatavasti ka relvaga Põhja-Iirimaal, siis kogu see lugu viib meid tagasi aegadesse, ehm, mille pärast me just Euroopa Liiduga liituda tahtsime, sest me tahtsime olla eurooplased ja et sellised erinevused ei mängiks enam rolli. aitäh! Thank you very much, Esther, and, and please feel free. aitäh, Ester! tõesti väga hea, me paneme ka selle esitluse siis äh, veebileheküljele ja nüüd on mul väga hea meel siin esitleda Julia Onslow Cole'i, kes on siin ähm, äh, üleilmse immigratsiooniosakonna juht PricewaterhouseCoopersist äh, ja ta on ka varem meie ees käinud. mul on väga hea meel, et ta on täna siin selleks, et rääkida oma teadmistest aitäh, Claude, ja mul on väga hea meel, et ma saan täna teiega jagada siin oma kogemusi ja on väga tähtis, et Euroopa parlamendid oleksid ka osa sellest praegu käivast arutelust ja dialoogist, mis on ettevõtete jaoks nii tähtis. ja ma räägiksin nüüd tõesti ettevõtjate vaatenurgast. lisaks sellele, et ma siin üleilmse immigratsiooni osakonda juhin, olen ka Londoni linnapea Brexiti nõunike rühmas ja peale sellega siseministeeriumis viidi sisse Euroopa Liidu äh, immigratsiooni puudutav ettevõtjate rühm ja selle liige olen ka. ja meil on üle tuhande ku- äh, ja peale selle juhin võrgustikku, kus on kaasatud üle tuhande kuuesaja eksperdi saja seitsmekümne neljast äh, Äh, liikmesriigist ja peale selle töötan ka New Yorgis äh, asuvas äh, üleilmses juhtimisrühmas ja ja olen tõesti väga palju tegelenud selle küsimusega, olen rääkinud iduettevõtetest suurte hargmaiste ettevõtete esindajateni just nendest küsimustest ja tean täpselt, milline on nende seisukoht. pärast viimast esinemist Euroopa Parlamendis on tehtud siin suuri edusamme ja põhimõtteliselt ettevõtjad tervitavad seda ühisraportit, mis detsembris vastu võeti. ma arvan, et äh, võib öelda küll, et äh, siseministeeriumil on olnud raskusi Brexiti tagajärgede tegelemisega ja üks asi on öelda seda, et et äh, valitsus nüüd avaldas äh, teatud viimaseid andmeid ja siseministeerium äh, reageeris sellele kiiresti ja sellest ei ole neid piisavalt kiidetud. kui vaadata nüüd numbreid, siis pärast Brexitist siseministeeriumile esitatud alaliste elulubade taotluste arv oli kakskümmend neli tuhat kvartalis ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimeses kvartalis oli neid taotlusi juba sada kakskümmend seitse ja pool tuhat. ja samal ajal, kui taotluste arv nii palju suurenes, suurendati töötajate arvu ainult viis protsenti ja praegusel hetkel valitsus mõtleb äh, üksikasjalikult, kuidas uut registreerimissüsteemi sisse viia ja hoolitseda selle eest, et Euroopa Liidu kodanik oleks võimalik kiiresti ja lihtsalt registreerida. ja olen nõus eelkõnelejatega, et praegu on tõesti väga palju võimalusi midagi teha, sest siseministeerium üritab hoolitseda sellest, et tegemist oleks täiesti uue süsteemiga, mis oleks seotud ka teiste valitsusasutustega selleks, et vähendada siis Euroopa Liidu kodanike kohustust äh, Äh, esitada veelgi rohkem dokumenti ja ma olen näinud selle süsteemi esimest versiooni ja mina võin küll öelda, et tegelikult, mis puudutab lihtsust, siis see vastab ootustele. ja lisaks tean, et siseministeerium teeb erinevate osapooltega koostööd ja väga palju pööratakse praegusel hetkel siseministeeriumis tähelepanu sellele, et parandada kommunikatsiooni nii ettevõtete suunal kui ka Euroopa Liidu kodanikele. aga hoolimata kõikidest nendest edusammudest ettevõtjad äh, ja ka Euroopa Liidu kodanikud ütlevad, et nad on ikkagi segaduses ja mures ja nad ei tea, kas jääda Euroopa Liitu või kas saab üldse, äh, kas äh, Äh, nad soovivad hoopis Ühendkuningriigist lahkuda või kas nad saavad sinna oma ettevõttega minna. ja olen seda näinud tõesti ise oma silmaga ja olen näinud, kuidas kõik need arengud puudutavad ka ettevõtete tehtavaid otsuseid, eriti just nendes sektorites, mis väga palju sõltuvad Euroopa Liidu töövõtjatest, nii et kõik osapooled soovivad äh, Äh, et selgitataks seda ühisraportit paremini, et välja töötataks ka tegevuskava tulevikuks ja just sellepärast on väga tähtis, et antaks selgeid selgitusi kõikidele ettevõtetele, Euroopa Liidu kodanikele otse ja ka Euroop-, äh, Euroopas elavatele Ühendkuningriigi kodanikele. pärast kui ma käisin viimast korda siin, siis ma selgitasin, et meie ettevõte on koostanud mitmeid raporteid vaatamaks seda, kui paljud sektorid sõltuvad Euroopa Liidu töövõtjatest ja koos London Firstiga me koostasime ka uuringu ning me uurisime Londoni töövõtjaid viimase kümne aasta jooksul ja me jõudsime järeldusele, et iga sisserändajast töötaja ähm, Londoni majandusele lisas SKT-na nelikümmend kuus tuhat naela ja kui mõelda, et meil on üks koma kaheksa miljonit sisserändajast töötajaid, siis see on kokku kaheksakümmend kolm miljardit naela ehk neljandik äh, Londoni SKT-st igal aastal peale selle meie ettevõte koostas ka iga-aastase ettevõtte juhtide uuringu rääkisime tuhande kolmesaja ettevõtte juhiga ja üle kaheksakümne protsendi neist ütles, et nad muretsevad selle pärast, kas nad leiavad õige kutsekvalifikatsiooniga töötajaid ja tuli välja, et Ühendkuningriigi ettevõtete juhid muretsesid isegi rohkem kui teised ja äh, Äh, väga huvitav on siin öelda, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta sarnases uuringus ainult kuuskümmend neli protsenti ettevõtete juhtidest muretses äh, töötajate kutseoskuste pärast muretsetakse just sellepärast, et on puudu oskustega töötajatest ja peale selle meie uuringust tuli veel kord välja ka see, et kaheksakümmend kaheksa protsenti ettevõtete juhetest arvasid, et nende ettevõtted kasvavad ja kui nüüd vaadata üleilmselt majandust ja võtta kõik need tähtsad tegurid, mis puudutavad majandust nagu majanduskasv, kasv, inflatsioon ja nii edasi, siis tegelikult äh, viimasest finantskriisist äh, on tegemist kõige parema aastaga ja sellega pole ka mitte mingi üllatus see, et on väga liht-, väga tähtis ettevõtete jaoks leida heade oskustega andekaid töötajaid. just sellepärast on väga tähtis veel kord toonitada, et meil on vaja head kommunikatsiooni ja selgitusi ma loodan, et sellega on võimalik vähemalt osa ebakindlusest äh, nüüd kaotada. kuid äh, ettevõtjad vaatavad tulevikku ja vaatavad täpselt, mida siis ka üleminekuperioodiks kokku lepitakse ja mis saab siis ka pärast seda, kui üleminekuperiood läbi saab. ja ettevõtjate jaoks on väga tähtis see, et Ühendkuningriiki tulevad Euroopa Liidu töötajad ja ka Äh, saaksid äh, samad õigused, äh, mis olid nendel töötajatel, kes tulid Ühendkuningriiki enne Brexitit. lõpetuseks tahtsin öelda, et üleminekuperioodi ja jaoks ette nähtud tingimused on ettevõtjate ja inimeste jaoks nii tähtsaks, et ma tõesti loodan, et seda on võimalik võimalikult kiiresti lahendada ja nii, et see toob võimalikult vähe kahju nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi ettevõtetele ja ka kodanikele, sest tegemist on ühe kõige komplekssema küsimusega. see puudutab väga palju ka automatiseeritud tööd, robootikat ja tulevast tööd ja kokkuleppele jõudmine Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu kodanike jaoks on ilmselgelt suur prioriteet aitäh okay,! Thank you, Julia, and now we are into the final straight, our final two. suur tänu ja suur tänu selle kõne eest, suur tänu kõigile ka äh, selle kannatlikkuse eest ja nüüd me anname sõna Jonathan Portasele. ja äh, Pierre tuleb peale teda, nii et nad mõlemad on professorid, aga loomulikult äh, on nad ka natukene rohkemad kui professorid. Nad on väga suurel määral panustanud ka äh, strateegiasse anal, analüüsi selles valdkonnas ja ähm, professor Portes on majanduse professor King's College'is Londonis. samuti on ta analüüsinud äh, põhjalikult äh, sisserändepoliitikat ja ja ta on inspiratsiooniks meile kõigile. palun, Jonathan, teil on sõna. suur tänu ka selle kena sissejuhatuse eest ja suur tänu selle eest, et kutsusite mind siia ja ma teen lühemalt ja, ja hüppan mõningatest slaididest üle ja räägiksin pigem just tulevikust, sellepärast et see Ehm, see, mis tegelikult on detsembrikuise kokkuleppe sisu, sellest juba eelkõnelejad väga hästi rääkisid. nii et äh, siin tuuakse siis välja see detsembri ehm, kokkulepe ja tegelikult te palju detailsemalt juba rääkisite sellest, nii et läheme siis kohe edasi järgmise juurde. nii et millele peaks parlament keskenduma, ma arvan, et need esimesed punkt, kolm punkti siin on juba käsitlemist leidnud väga põhjalikult, aga ma ei tea, kas keegi siin mine, nimetas seda viimast ja see on tegelikult see, millele parlament peaks keskenduma, nimelt see on see sõltumatu mm, äh, siseriikliku ameti äh, mõiste ja see on Independent National Authority. ja see on äärmiselt oluline, et äh, nendel ametitel oleks siis selge mm, õiguslik staatus, et nad oleksid täielikult sõltumatud, et nad oleksid, neil oleks ka tegelik roll ja Ühendkuningriigi valitsus tegelikult ähm, viimastel aastatel ei ole väga palju ähm, tegelenud nende ähm, ametite poolt, äh, organite poolt tõstatatud küsimustega, nii et äh, siin on tõesti sellist madalat profiili üritatud hoida, aga samas ähm, see tegelikult äh, vägagi suurel määral mõjutab seda, kuidas erinevaid õigusakte tulevikus rakendama hakatakse, sellepärast kui kokkulepe tuleb, siis siis see võimendus, mis teil siin Brüsselis on, see saab olema palju piiratum nii et teil saab ka olema võib-olla mingeid olulisemaid ähm, ähm, võimalusi äh, tegutsemiseks, näiteks mis puudutab Euroopa Liidu ja äh, Ühendkuningriigi tulevasi suhteid ja selle mõjutamist. aga samas, mis puudutab äh, kodanike koha peal, siis seda olukorda te mõjutada ei saa ja seetõttu tuleb survestada siis ka seda administratiivstruktuuri muutmist. nüüd edasi, mis puudutab seda ähm, üleminekuperiood või siis mina õigemini nimetan seda mm, stand-still äh, kokkuleppeks, sellepärast et ähm, härra Barnier ähm, meeskond ka äh, paar päeva tagasi äh, säutsus sellest, sellepärast et tegelikult Äh, siin ei ole tegu mitte üleminekuperioodiga, vaid lihtsalt on tegu ähm, staatus quo säilitamisega. kuidas me siis saame lepitada need kaks lähenemist, äh, selle poliitilise kui ka ähm, õig-, äh, juriidilise? nii et mis saab siis, kui inimesed saabuvad ähm, Ühendkuningriiki enne, kui see standstill periood läbi saab? ja mis saab peale seda perioodi, et kas neil on õigus jääda Ühendkuningriiki elama ja, ja kas neil on siis ka õigus selle püsielaniku staatusele või, või mis sellest saab. Ühendkuningriigi seisukohal on suhteliselt loogiline alus, et need, kes peale Brexitit laekuvad, nendel ei ole samu õigusi kui need, kes enne Brexitit Ühendkuningriigis olid. ja arvatavasti need äh, üle, üleminekuperioodi ähm, ähm, sätted siis ähm, töötat-, töötatakse välja eelnevalt, enne Brexitit, aga aga nagu siin juba öeldud on, siis kui Ühendkuningriik endiselt jääb nii äh, ebapraktiliseks nagu seni, siis see olukord muutub väga segaduseks. see tähendab, et kõik Ühendkuning-, e-, Euroopa Liidu kodanikud, kes äh, enne ähm, üleminekuperioodi lõppu Ühendkuningriiki jõuavad, satuvad tegelikult sellesse seaduslikku segadusse. aga alles selle protsessi lõpus äh, me saame aru, et kus tegelikult see üleminekuperiood äh, lõpeb. ja seetõttu me isegi ei suuda praegu ette kujutada, milline see Brexiti järgmine olukord olema saab nii et need, kes peale Brexiti päeva äh, lahkuvad Ühendkuningriiki ükskõik mis põhjusel, siis nad ei tea, milline nende õiguslik äh, staatus saab olema äh, alles kaks aastat hiljem siis ja see on minu meelest vastuvõetamatu nii kodanike kui ka tööandjate kui ka pereliikmete jaoks ja ma räägin siin näiteks ülikoolides, see mõte, et kui et kui me siis ähm, üritame saada tudengeid ähm, Ehm, ülikooli perioodi alguses ülikooli siis ja arvestame sellega siis, et tulevastel tudengitel on õigus ainult kaheksateist kuud jääda Ühendkuningriiki, siis see on loomulikult vastuvõetamatu. nii et siin tuleb vaadata, milliseid praktilisi lahendusi meil saaks olla, et sellist segadust vältida. ja edasi. nii et ehm, ma räägiksin siis edasi mm, tulevaste suhete raamistikust, mitte niivõrd kodanikuõiguste, nii et kui kõik läheb hästi ja läbirääkimised jätkuvad selleks, et vähemalt mingisugust edusamme saavutada, siis see peatselt pannakse ka päevakorda ja parlament peab ka kindlasti teadma, milline on tema seisukoht. ja eriti minu jaoks ei ole absoluutselt selge ei äh, kahekümne seitsme Euroopa, kahekümne seitsme liikmesriigi ega Ühendkuningriigi poolt, et et kas tulevaste suhete raames hakatakse rääkima siis ka rändest, tööhõivest ja nii edasi, sellepärast et äh, siin on tegelikult mõlemale poolele eeliseid, kui räägitakse äh, selle, nende läbirääkimiste suhete raames ka äh, tööhõivest. isegi seda ähm, lepingus on mõningaid piiratud sätteid olemas tööalase liikumise kohta ja ka mõningates teistes hartades ja õigusaktides on sellised sätted sees, nii et oleks tõesti kasulik siiski, et mm, tööhõivealane ränne siiski toimiks. aga sisseränne tekitab poliitilises probleemis, poliitilises plaanis rohkem probleeme kui kaubandus. ja ja seetõttu üritatakse praegu sisserändest ähm, mitte nii palju äh, rääkida, sellepärast need läbirääkimised on niigi juba nii poliitilises plaanis kui ka kaubanduslikus ja nii edasi äärmiselt keerulised. ja samuti me peame ka vaatama, ähm, kuidas siin ähm, saavutada mingisuguseid tulemusi et oluline on see, et vaadataks ka, milline oleks majanduslik ähm, mõju ja millised oleksid äh, selle tagajärjed ja seda eriti just ka, ähm, sellega tuleks arvestada siis ka läbirääkimises, kui räägitakse Euroopa Liidu Ühendkuningriigi tulevastest suhetest. ja edasi, ma arvan, et see on seotud ka sellega, millest rääkis Roger ja me peame arvestama ka sellega, et Ühendkuningriik muudab oma meelt, mitte et nad ähm, Brexitist loobuvad, aga vaba liikumise lähenemisest praegu muud, ähm, loobuvad. nii et me võime vaid eeldada, et praegune valitsus, praegune peaminister ja, ja läbirääkijad on ka sellel perioodil veel ametis, nad võib-olla on, võib-olla ei ole aga see ei tähenda, et tingimata teine organ tuleb äh, valitsusse. aga praeguse valitsuse punased jooned toovad äh, väga selgelt välja, ähm, milline on nende seisukoht ühtse turu ja vaba liikumise osas. ja suurem osa äh, parlamendist võib-olla ei ole nõus selle lähenemisega, võib-olla ka valijatest ei ole nõus nii et peabki vaatama, mis saab siis, kui äh, Ühendkuningriik otsustab ikkagi läbirääkimistel, et äh, pakkuda äh, Euroopa Liidu siis järgmist, et me hääletasime Brexiti poolt ja lahkume Euroopa Liidust samuti. ja et Ühendkuningriigi poliitika on Euroopa Liidu poliitiliste struktuuridega mitte kooskõlas, aga samas, et soovitakse ikkagi majanduslikku koostööd jätkata ilma siis ähm, praeguste punaste joonteta, see tähendab, et me nõustume põhimõtetega, et et ähm, mingisugune liikmelisus ikkagi jääb ühtsele turule ja tolliliidule ja see tähendab siis ka ähm, vaba liikumise tagamist. ja sellisel juhul tuleks siis ka äh, arutada, et et et kui Ühendkuningriik ikkagi jääb ühtse turu liikmeks, siis kuidas täpselt see mm, vaba liikumine välja näeb, sellepärast et näiteks Liechtenstein, Norra ja äh, Šveits, nad kõik tunnistavad vaba liikumise põhimõtted, aga samas on neil äh, natukene erinev äh, juriidiline mm, ja struktuuriline raamistik sellega seotud. nii et need on väga keerulised poliitilised, juriidilised küsimused nii Ühendkuningriigi kui ka ülejäänud mm, liikmesriikide jaoks, nii et võib-olla seda ei juhtu, aga kui me igal juhul sellisesse olukorda satume, siis oleks tõesti väga, väga suur ebaõnn, kui me eelnev tööd ei oleks ära teinud selleks, et mõlema poole läbirääkijaid teavitada ka sellistest võimalikest stsenaariumitest ja tagajärgedest. sellepärast, et Ühendkuningriik võib väga kiiresti äh, liikuda, me oleme seda näinud viimasel paaril aastal ja ma olen rääkinud ka äh, mõlemast variandist, erinevatest ettepäeva lahendustest, nii et äh, ma praeguseks lõpetan She could see the standard of contributions we're getting. jah. Ehm, siin on tõesti väga huvitavad ettekanded ja me paneme ka need ehm, ettekanded veebilehel üles, nii et kõik saaksid tutvuda sellega. et ehm, see, need kõned ja ettekanded, slaidid jõuaksid ka meie äh, Äh, Brexiti juhtrühma liikmeteni ja äh, kolleeg Valteri juba ütles, et temal oleks tõesti ka väga suur kasu nendest äh, slaididest, teie ettekannetest, sõnavõttudest, ettepanekutest. et sellest on kindlasti kasu ka mm, kõikidel parlamendiliikmetel, kes selle valdkonnaga tegelevad ja me tagame, et kogu see materjal jõuab ka nendele parlamendiliikmetele, kes täna siin kohal ei ole ja nüüd järgmine kõneleja, jällegi väga äh, väljapaistev teadlane. see on siis äh, professor äh, Steve Pies, palun, teil on sõna. suur tänu selle kutse eest ja suur tänu ka sissejuhatuse eest. mina keskenduksin siis väljaastumislepingule, kuigi me ei ole seda, mm, selle projekti veel näinud, sellepärast et vältimatult sellest saab see tekst, millele läbirääkimistel keskendutakse ja mille alusel ähm, siis ka ratifitseeritakse äh, lõppakt ja mis ka muudab äh, siis õigust. ja see mõjutab loomulikult ka läbirääkimiste ähm, suuniseid. aga väljaastumisleping ongi see tuumiktekst. Ähm, ja lõpetuseks ma räägin ka Euroopa Liidu õigusest Ühendkuningriigi kodanike osas. nüüd, mis puudutab väljaostmislepingut, siis siin on selline risk, et kui see sõnastatakse, et selle, selle teksti projekt praegu veel kättesaadav ei ole, aga siis kõige rohkem keskendutakse liiri-piiri küsimusele, siis kui te vaatate seda teksti, siis natukene räägitakse seal Äh, finantstehingutest räägitakse kodanike küsimustest, aga see Iiri äh, piiri äh, käsitlev osa on juristile tõesti väga valus lugemine, sellepärast et te peate olema väga hästi kursis asjaga, seda on üritatud nagu juriidilise tekstina sõnastada, aga tegu on väga olulise teemaga, aga ärme unustame seda, et ähm, oluline teema on ka Euroopa Liidu Ühendkuningriigi kodanike küsimus, sellepärast et äh, suurem, suurema osa väljaastumislepingust äh, moodustabki nende küsimus, nii et ma tuleksin mõningate kõige olulisemate teemade juurde. kõigepealt, kuidas mõjutada väljaastumislepingut? nii et ma ei tea, kas äh, teie juhtimisrühm on näinud juba selle lepingu teksti mm, projekti, kas te saate ka teha ettepanekud, mingil hetkel see avalikustada ja need, kes on äh, väljaspool, nemad siis võivad ähm, kommenteerima hakata, kommentaariume hakata pidama ja samuti teha muudatusettepanekuid ja loodetavasti need ka jõuavad kuidagi Euroopa Parlamenti, nii edasi. nii et äh, see on üks protsess ja kindlasti paljud meist väljaspoolt oleksid ka väga äh, valmis tegema muudatusettepanekuid selle teksti kohta ja tegema ettepanekud selle kohta, mida leping peaks käsitlema. nüüd millised kõige olulisemad teemad on nüüd äh, see mm, seireorgan see on väga oluline teema, nimelt eh, siin on kolm elementi sellega seotud, sõltumatus, volitused ja ressursid eh, sellisel eh, sõltumatul seireasutusel, mis tegeleb siis kodanike küsimusega. ja, ja komisjon tegeleb siis ka Ühendkuningriigi kodanikega ja õigustega Euroopa Liidus ja mm, aga mis puudutab seda uut organit ähm, Ühendkuningriigis, siis kõigepealt on oluline tagada selle äh, sõltumatus, me teame, et Ühendkuningriigi äh, valitsus on, on äh, üritanud siin ähm, väga ebasobivaid ettepanekuid teha ja, ja see näitab, kui oluline on leida erapooletud, täielikult sõltumatud, kohased, pädevad inimesed ähm, sellesse Äh, seireasutusse. nüüd, äh, millised äh, peaksid olema pädevad, pädevused sellel organil siis et kas, kas ta peaks olema selline nõustav asutus, me teame, et valitsus on teinud, visanud siin nalja ka selle asutuse mandaadi üle, aga tal peaksid olema ka andmekaitsevolitused, võib-olla tal peaksid olema ka volitused pöörduda kohtu poole. ja see on seotud ka ressurssidega, et, et et kas ta mm, ise saab näiteks mm, valitsuse otsuseid vaidlustada kohtus mm, Euroopa Liidu kodanike nimel ja nii edasi. nii et meil oleks vaja mingisugust usaldusväärset, tugevat, soliidset lahendust ja veel üks ähm, oluline teema puudutab registreerimist, et Ühendkuningriik soovib registreerida Euroopa Liidu kodanikke ja seda on lubatud vaba liikumise direktiivi alusel, aga küsimus seisneb selles, kas Ühendkuningriik on ka kooskõlas selle direktiivi piirangutega ja samuti ka äh, kohtupraktikatega, näiteks Euroopa Kohtu äh, lahend on selle kohta, et äh, kuidas siis registreerimise puhul on ette nähtud piirangud ka sisserände eesmärgil nii et tuleb ka mm, vaadata, kas registreerimise puhul ka nende piirangutega arvestatakse. samuti, mis puudutab seda Euroopa Liidu kodanikele eh, püsielaniku staatuse andmist ja siin praegune mm, ühisraport on tegelikult probleemiks sellepärast, et sest seal ei ei ähm, näidata kavatsust, et Ühendkuningriigi otsused oleksid ka õiguslikult sidusad ning see on äärmiselt oluline paljude Euroopa Liidu kodanike äh, jaoks, näiteks karistusregistrid, kontroll karistusregistris, nii et Ühendkuningriigil on küll vastav ähm, register, näiteks äh, kõikidel õpetajatel peab olema ähm, ähm, väljavõte äh, karistusregistrist, näiteks minu abikaasal oli palju probleeme sellega ja ja, ja nüüd me siis näeme, et nagu minu naise puhul, et tegelikult see karistusregistri nõue ei toimi juba väga vähese hulga inimeste puhul, aga sellisel juhul see peaks toimima miljonite puhul. ja niisiis tuleb välja mõelda ka selle toimimise süsteem. samuti, mis puudutab ähm, haigekassat äh,, see puudutab väga paljusid inimesi ja eriti ka siis siin räägiti juba vanematest, kes jäävad koju. nii et siin nende küsimuste osas tuleb siduvaid otsuseid võtta. ja Ühendkuningriik on siin soovinud ka mingeid ristviiteid teha äh, suhetele, tulevastele suhetele Euroopa Liiduga ähm, artiklis viiskümmend, aga samas ähm, ei ole soovitud ähm, teha mingeid ristviiteid äh, Ühendkuningriigi ähm, õigusaktide sidus, siduva mm, mõju osas. ja edasi Surinder Singi äh, otsus, et inimesed, kes on lahkunud Ühendkuningriigist, tulevad tagasi, et neile peavad siis ka vastavad õigused mõjuma. näiteks äh, Euroopa Kohtu lahend ühe Hollandi kodaniku osas, kes liikus edasi-tagasi Ühendkuningriigi äh, ja Hollandi vahel, et Äh, näiteks see juhtum samuti, mis puudutab ähm, lapsi, kellel on, ähm, kelle vanematel on erinev kodakondsus kui neil. ja samuti Euroopa Liidu kodakondsus ei rajane vabal liikumisel, sellepärast siin öeldakse, et kui Ühendkuningriik ei ole enam liikmesriik, siis äh, Briti kodanikud ei ole enam Euroopa Liidu kodanikud. nii et oluline on leida õige sõnastus selleks, et hõlmata ka selliseid juhtumeid ja see puudutab ka Judith Kirk-Darlingi küsimust, mis puudutab kodakondsus ja valimisõigused. nii et see on sarnane teema natukene teises kontekstis. nimelt, eh, kuidas säilitada Euroopa Liidu kodakondsus ka peale seda, eh, kui eh, Ühendkuningriigi kodanikud enam ei ole Euroopa Liidu kodanikud. ja ma paluksin, et parlament siis kaaluks neid küsimusi ja ja kaaluks ka äh, siis Ühendkuningriigi kodanike äh, õigusi kahe stsenaariumi puhul, nimelt äh, juhul, kui säilitatakse vaba liikumine Brexiti päeval, siis tegu on siin piiriülese küsimusega, on seda keeruline hallata ilma konkreetsete seadusaktideta igal juhul oleks vaja siis ka Euroopa Liidu sisest ähm, õigust äh, lahendamaks Ühendkuningriigi kodanike küsimust. ja loomulikult Euroopa Liit ähm, äh, peab ka ühepoolselt ähm, tegutsema selle nimel, et ka Ühendkuningriigi kodanike õigusi kaitsta Euroopa Liidus. ja ja ma saan aru, et ähm, aprill kaks tuhat üheksateist äh, langeb kokku tegelikult ka valimistega, nii et ma ei tea, kas te enne seda veel üldse kohtute, aga peale koda-, kodanike küsimuse peaks ka vaatama, kuidas parlament, ka teised institutsioonid saaksid kiiresti tegutseda selleks, et ähm, äh, aprilliks kaks tuhat üheksateist võimalikult kiiresti erinevad teemad läbi käsitleda ja me teame, et need erinevad küsimused tekitavad väga paljudes mõõtmetes ähm, probleeme ja äh, teiseks võimaluseks on, et meil on selline ringkaitseleping äh, äh, nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi kodanike jaoks. nii et ma arvan, et ka sellega peab arvestama, kui me lõpetame selle no deal tulemusega. aitäh! Thank you very much, Steve, and go straight. suur tänu ja kohe annan sõna liikmetele küsimused äh, Martina ja Jean kõigepealt, nagu ma lubasin, siis Catherine ja Judith, soovid sõna, kui soovid, siis saad. meil aega on. Martina Anderson kõigepealt, palun. suur tänu, Claude, äh, suur tänu kõigile teile äh, nende ettekannete eest, äärmiselt huvitav oli see ma pidin muutma isegi oma lennuaega selleks, et tänasel üritusel osaleda. ma loodan, et teisedki parlamendiliikmed ähm, kuulavad tänaseid sõnavõtte läbi interneti. ja ma äh,, mul ei ole üldsegi tegelikult konkreetset küsimust, selle asemel on üldine kommentaar, loodetavasti hõlman sellega äh, paljuski seda, millest te rääkisite, teen koostööd Barbara Spinelliga QNGL fraktsioonis Brexiti küsimuste kallal teeme tööd ja ja äh, Roberto Brexiti juhtrühmast on siin kohal olnud ning äh, Roberto kuulis selgelt, nii nagu meiegi, äh, kindlasti seda, et ühisraport äh, ja sellega seotud äh, saavutused, kui neid võib saavutusteks kutsuda, on üks asi, aga samas äh, ühisraportiga ei olda rahus, üks ühisraporti sisuga ei olda rahus, Brexiti juhtrühm ning parlament peavad seda kuulma ning ma arvan, et seda tuleb siin kõva häälega välja öelda praegu ei ole tagatud adekvaatne kaitse kodanikuõigustele, kodanikud vajavad seda kaitset, me kõik teame, et kodanikuõigused ei ole mingisugune järeleandmine, me peame ka tagama selle, et need kodanikuõigused on tagatud ja jäävad alles kolmele miljonile pere, Ühendkuningriigis ja ühele koma kolmele miljonile Euroopa Liidus ning ja inimesed, kes jäävad siis kodanikuõigustes mure küsimuseks on need üks koma kaheksa miljonit inimest põhi, Iirimaa põhjaosas, kellel on õigus olla iirlased, olla britid ja äh, rahvusvahelisest kokkuleppest lähtuvalt jätesti rahvus, raskusi äh, on äh, selle piiri tugevamaks muutumisega äh,, rangekontrolliliseks piiriks äh, muutumisega äh, Äh, siin räägiti sellest, et piirikontroll ei peaks muutuma rangemaks äh, Euroopa Parlamendis, vot nii peakski olema ja mina tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, parlamendiliikmed teistest fraktsioonidest, kes võib-olla ei tunne hea suure reedeku lepet, saaksid ka sellest paremini aru. olulised on kodanikuõigused Põhja-Iirimaal, need on tõesti väga olulised ning ma paluksin, et te mõtleksite ka nende küsimuste üle kui te räägite Euroopa Liidu kodanikest, kes vajavad äh, kaitset. Need Euroopa Liidu kodanikud, äh, üks koma kaheksa miljonit neist, äh, kas neil on Iirimaa pass või mitte, igal juhul on neil õigus sellele. ja ma arvan, et ühisraportis on sellega seoses raskusi, sellepärast et ühelt poolt on Briti valitsus jäänud äh, ähmaseks ning äh, me rääkisime, viimane kõneleja ka samuti rääkis sellest, mis puudutab põhja, siis põhjapiirkonda, siis äh, me tahame ühtset turgu ja tolliliitu, jah, ja siis räägiti, et piiridel ei ole mitte mingisugust füüsilist infrastruktuuri, ka mitmesuguseid kontrolle. aga Brexiti juhtrühm ja kõik läbirääkijad äh, ja iseäranis pealäbirääkija äh, Michelle Barney äh,. kõigile ütleksin ma, et mitte keegi ei tunne britte paremini kui meie, põhjaiirlased, ja me mitte keegi ei tunne paremini nende läbirääkimiste strateegiat. nii et äh, kohe päeval pärast ühtset äh, raportit me nägime jälle, äh, kuidas sama muster kordus, äh, David Davis ütles pärast ühisraportit, et ah, see on ainult äh, kavatsuste deklaratsioon. ja täna siis Theresa May ütleb, et üleminekuperiood, see siin, siin jällegi ei kehti, üks ja teine asi ja me näeme jälle, mis juhtub, ma olen seda öelnud siin ennemgi, et britid äh, Äh, kohe, kui on ära öeldud äh, lõpptingimused, siis nemad hakkavad läbirääkimisi pidama selle üle, äh, kuidas neid vähendada ja täpselt sama toimub ka ühisraporti poolel, see ei anna mitte mingisugust kindlist, kindlustunnet kodanike õiguste küsimuses, kodanikel on vaja õigusi. Need ei ole mingid järeleandmised ja vastutulekud, need on äh, tegelikult õigused ja Euroopa Parlament peab seisma kõikide kodanike eest, me teeme seda nii hästi, kui oskame, aga ütleksin teile siiski, et teie kaks seal, aidake Iirimaad. Äh, meil kõik, meil peavad olema omaenda esindajad, tehke lobitööd, avaldage survet, vaadake ja, ja rääkige kõikide oma parlamendiliikmetega, oma riik, Euroopa Parlamendi liikmetega omaenda koduriikidest, ainult sellisel moel, selle surve kaudu äh, hääletavad Euroopa Parlamendi liikmed nii, et meil see kaitse on tagatud vastasel korral, võib-olla langevad nad nende valitsuste äh, lobitöö ohvriks ja ma ütleksin, et kõik meie Euroopa Parlamendi liikmed ei oleks siin, äh, kui te ei oleks hääletanud ja toet-, toetanud meid, me peame kaitsma äh, sellist lähenemisviisi avaldage survet omaenda parlamendi liikmetele. siin äh, on äh, neid Euroopa Parlamendi liikmeid, äh, kes ei hääletanud äh, nii, nagu meil on vaja, vaid hääletasid võib-olla potentsiaalse valitsuse seisukohtadest lähtuvalt, kellega nemad on seotud ja nii, et äh, nimetage, näidake neile näpuga ja öö, äh, ma võin teile öelda, ma võin teile öelda, et asjad on muutunud siin sellepärast et siin on tehtud üüratud parlamendiliikmete lobitööd, tagatreplust ja teades, et kodanikud siin nende koduriikides vaatavad neid ja siis hääletusmuster parlamendis võib muutuda. nii nagu mõnikord juhtub, nii et jätkake seda lobitööd, tehke seda väärtuslikku tööd, mida juba praegugi teete ja suur tänu, et äh, Äh, esimees äh, lubas mul niiviisi pikalt rääkida, kas panite tähele, et me ei sekkunud vahele, ütles äh, härra esimees. jah, aga ma ei, ja proua jätkab. You know and thank you very much, Martina um,. Um, yeah. And, and you and other MEPs changed their plan. jah um, Teie ja äh, parlamendiliikmed vahetasid oma plaane, mõned äh, riik-, äh, esindajad tulid siia hiljem, mõned varem ja tõesti väga paljud parlamendiliikmed käisid siin, läksid ära, tulid tagasi, tavaliselt ja, ja mõned parlam-, paljud parlamendiliikmed oma lennuplaane muutsid, Martina, Jean Lambert, Jean Lambert, annan sulle sõna. suur tänu, ka mina tahaksin tänaseid sõnavõtjaid tänada väga paljud teemad on muutunud selgemaks nüüd äh, ja saame nüüd siis vaadata, kuidas nende asjadega ja kokkulepetega päriselt on. me tahaksime tõesti nendele haigustele näpuga näidata ja, ja neid kindlustada nii palju, kui vähegi võimalik on. mul oleks küsimus, aga minu taust siin parlamendis on järgmine, kuulun tööhõivekomisjoni, kuulun ka kodanikuvabaduste komisjoni ja nendes komisjonides aeg-ajalt tuleb meil rääkida teemadest, mis on seotud kolmandate riikide kodanikega. ja ma olen olnud väga suures mures, tõesti, äärmiselt suures mures äh, selle üle, kuidas paistab, et komisjon tõenäoliselt liikmesriikide nimel toimides äh, on mingisuguse tee ära valinud Briti kodanikele kes kasutavad oma vaba liikumise õigust Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis. mina olen Londonist, olen uhke Londoni esindaja, sealt tuleb kainet mõistust, mul on väga hea meel selle töö eest, mida on meie linnapea teinud Brexiti vallas. ja kui me nüüd siis räägime nendest õiguste alalhoidmisest tulevikus ähm, ning äh, eeldustest ja oletustest, siis ma küsiksin, millised on teie kogumused ko, kogemused? kui palju on tegelikult sellist ühisreaktsiooni? Äh, kui palju valitsused kuulavad teid ülejäänud kahekümne seitsme liikmesriigi valitsused? olen nõus täielikult sellega, mida Martina ütles, me peame tegema tööd parlamendiliikmetega, kõik peavad rääkima omaenda liikmesriikide parlamentide liikmetega, mitte ainult Ühendkuningriik ei pea siin tööd tegema. et millised on äh, kokku lepitud äh, seisukohad ähm, õiguste küsimuses pärast Brexitit ja mitte ainult äh, selles osas, mis puudutab riiki, kus inimesed praegu elavad, vaid ka vaba liikumist puudutavad õigused kodanikuvabaduste komisjoni puhul ütleksime me, et meil ei ole tegelikult mingit äh, järjepidevat poliitikat, on killustatud lähenemisviis, kui elad praegu Hispaanias, tahad minna Prantsusmaale uuele töökohale, siis ähm, ähm, ähm, võid minna kvalifitseeritud tööjõuna, sinist kaarti ei kasutata liikmesriikides praktiliselt üldse, Claude on raportöör siin selles küsimuses, aga aga põhimõtteliselt äh, jah Äh, väga paljud liikmesriigid ei, ei kasuta seda sinist kaarti ja kolmandate riikide kodanikel on teistsugused õigused, vaatasin neid sinna erinevaid äh, õigusi, pere ühendamine, juurdepääs äh, koolitusele, füüsilisest isikust ettevõtluse alustamine ja seal on terve rida erinevaid nõudeid ja füüsilisest isikust äh, kolmandate riikide kodanikud, töökoha loomise nõuded, kõik, kõik, kõik on siin, äh, väga palju on neid erinevaid nõudeid. milline on reaktsioon teiste poolt ja kas teie arvate, et kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liit selles küsimuses toimib liiduna? väga lihtne on olla ühtne üksus, kui äh, rääkida Ühendkuningriigiga, aga üksteisega rääkides, kas nad on üks ühtne üksus? Äh, kui juttu tuleb Ühendkuningriigi kodanike õigustest Euroopa Liidus praegu ja pärast. ja kui nad ei ole ühtne üksus, siis äh, võib-olla äh, kas võiksite teha siin väikese loetelu soovidest, mille kallal me peame tööd tegema pärast suur tänu, Jean. Roberta peab nüüd ära minema. tal on äh, perega seotud kohustused, valimised, lend, aga ta siiski tahaks äh, lõpetuseks tänada teisi, ta on ka juhtkomisjonis, seetõttu ma annan talle sõna. Catherine Pierderile tahaksin sõna anda, tema on väga aktiivne liige selles teemavaldkonnas ja siis äh, lähme edasi oma tööga. Robertole annan kiiresti vahepeal sõna, Katrin, kui sul midagi selle vastu ei ole, siis Roberto peab lahkuma. Roberta Gualtieri, tahaksin tänada kõiki teid, meie, meie esindajad, tõesti väärtuslikud äh, sõnavõtud, peame ühendust ka tulevikus, kogu see õiguslik äh, vaatenurk ja minu jaoks mõned asjad said selgemaks. paar kommentaari, Surinder Singh ei ole tõesti hõlmatud ühiskokkuleppega, see marsruut siis sulgub ja siis äh, väga palju näiteid äh, selle konkreetse sõltumatu ameti kohta. see on meie ülesanne ning äh, me kaalume kõiki stsenaariume. professor Portes. jah sellest ei piisa, kui öeldakse, et neli äh, vabadust käivad käsikäes. aga üks peab äh, minema rohkem nii-öelda sügavamale, selle teemaga peame tegelema. parlament on alati öelnud, et mida lähemal me oleme, seda paremal. alguses öeldi, et artikkel viiskümmend saab ümber pöörata, siis räägiti nendest punastest äh, joontest ja EEA võimalusest Äh, ja meie oleme see institutsioon, kes on kõige selgem äh, ja on äh, rõhutanud seda, et neil peab olema kohustuste ja õiguste õige tasakaal meie jaoks, mida lähemal, seda ka parem, aga loomulikult tingimused peavad sellel ka ikkagi olema. ja loomulikult kaalume me kõike seda ja kogu seda võimalikku stsenaariumi, isegi kui see jääks välja praegusest Ühendkuningriigi seisukohast. Roberto, ma tean, et hoiate kolleegidega ühendust ja annate info edasi Brexiti juhtkomisjoni, juhtrühma. Catherine Berder. suur tänu, ka mina omalt poolt sooviksin tänada kõiki meie tänaseid külalisi. sooviksin tänada ka juhtrühma liikmeid, Brexiti juhtrühma liikmeid viissada kaheksakümmend seitse päeva tagasi hääletas Ühendkuningriik lahkumise poolt ja kõik need päevad on olnud äh, piinarikkad Brexiti kodanike jaoks. Ühendkuningriigi kodanikke, kes elavad Euroopa Liidus, kutsutakse äh, ei kellegi maa kodanikeks äh, ka oma peaministri poolt äh,. inimesed, kes on elanud üle viiekümne aasta äh, viieteistkümne aasta väljaspool äh, oma koduriiki äh,, võivad kaotada oma hää-, valimisõiguse, nii et olukord on tõesti keeruline. ma tean, äh, mida sa ütlesid, väga raske on äh, parlamendiliikmetel kohale tulla neljapäeva pärastlõunal, aga paljud siiski otsustasid seda teha ja meil on õnnestunud seda teha, sellepärast et me esindame selles kojas oma kodanikke, aga konservatiive ning äh, UKIP-i esindajaid ei ole kohal. Nad võib-olla küll kuulavad arvuti kaudu, aga arutelus osalemist ei, see ei asenda ja seda tuleks selgelt välja öelda, see on häbiväärne. mul ei ole vähimatki kahtlust, et Euroopa Liidu kodanikud Ühendkuningriigis tunnevad ennast haavatavana endiselt veel. see kehtib ka brittide kohta, kes elavad mandrialal ja kodanikud ootavad, et Euroopa Parlamendi koda kaitseb neid, meie oleme nende kaitsjaks nende esindajaks. terve teema, terve rida teemasid vajavad veel lahendamist ja meie äh, peame kandma hoolt selle eest, et viimast piiri ei ületata ja me ei anna oma rohelist tuld sellele kokkuleppele siis, kui lahtiseks jäänud küsimused äh, ei leia lahendust. meil on niigi piisavalt palju häma juba praegugi Põhja-Iirimaa küsimuses äh, detsembrikuus äh, oli palju sellist ebakindlust. meil on vaja õiguslikku kindlust, äriettevõtted vajavad seda, inimesed vajavad seda selleks, et langetada otsuseid oma elu kohta. ja parlament ei taha siin kellelegi kaikaid kodalasse loopida, see on meie töö, meie peame kaitsma õigusi. me peame kandma hoolt selle eest, et õigused oleksid jõustatavad mõlema poole poolt ja mul on äh, küsimus õiguslikust valdkonnast. üleminekusuunised ütlevad, et Euroopa, Ühendkuningriik peab kogu AKI äh, vastu võtma. kas oleks õiguslik, äh, kui Ühendkuningriik nüüd tooks sisse registreerimise süsteemi, mida me oleksime võinud teha aastaid tagasi Euroopa Liidu kodanike kohta Ühendkuningriigis? ja siis Euroopa Kohtu järelevalve üle, mis ulatub kaugemale kui viis aastat ning see sõltumatu riiklik amet selleks, et ei saaks õigusi kuritarvitada tulevaste valitsuste poolt, jah, see peaks olema igal juhul tagatud selgesõnaliselt ja siis Euroopa Liidu kodanik Ühendkuningriigis, nende kohta peaks olema deklaratiivne registreerimissüsteem, mis kinnitab nende olemasolevad õigused. jah, selle, selle eest peame võitlema Euroopa Parlamendi liikmetena. taotlus peab olema digitaalne, lihtne ning tasuta. kodakondsus ei sõltu sellest, kas sa saad seda osta või mitte. ja me peame tagama ka seda, et inimesed, kes ei saa digitaalset taotlust täita, sellepärast et kas nad füüsiliselt ei saa seda või neil ei ole piisavalt keeleoskust või nad äh, on hõlmatud hoolekandekohustustega ja nii edasi ja nii edasi. igal juhul me peame kandma hoolt sellest, et abi oleks neile ka ja pere ühendamine peab hõlmama ka tulevasi partnereid või abikaasasid see mõjutab ebaproportsionaalselt noori põlvkondi, inimesi, kellel, kes pärast äh, oma lahutust või äh, abikaasa surma tahavad uuesti abielluda. Euroopa Parlamendi liikmed peavad sellest rääkima Brexiti läbirääkijatega, meie enda parlamendiga ja nii edasi. suur tänu, Catherine! suur tänu, et oled selle val-, küsimuse vallas teinud palju tööd meil on siin mingi mitteametlik, äh, aga küll mitte salastatud väike töörühm, kes selle kallal tööd teeb ja Jude samuti osaleb seal. Jude, kas sa soovid sõna, Renate Veber soovis sõna tööhõivekomisjonist, et aga äh, Renate saab sõna kõigepealt ja siis äh, Jude, viimane küsimus. suur tänu! esimene kuulamine oli väga huvitav ja teine kuulamine samuti sel teemal me oleme tõesti edasi jõudnud natuke, mõningaid asju oleme saavutanud, aga olgem ausad, üle kogu Euroopa tuntakse muret. eelmisel nädalal tulin tagasi lähetusest Tšiilis, minu naabrid olid äh, Hispaanias elavad britid ja nad tundsid suurt ebakindlust selle suhtes, mida nad tulevikus teha saavad, kuidas nad saavad ühest riigist teise reisida, mis juhtub nende pensionitega, nende sotsiaalkindlustuskaitsega, nende tervishoiukindlustusega. ma tean, et oleme korduvalt öelnud, et Ühendkuningriigi valitsus ei hooli eriti palju Ühendkuningriigi kodanikest ega ka Euroopa Liidu kodanikest. aga ma pean ütlema, et need lood, mida ma kuulsin, need kaebused, mida ma kuulsin, ähm, annavad tunnistust sellest, et ka teised valitsused ei hooli Ühendkuningriigi kodanike õiguste kaitsest. ja tõesti, Euroopa Liidus tekib olukord, kus inimesed jäävad omaenda piirkonda, sellepärast et tegemist oli Euroopa Liiduga, aga nüüd nad peavad järsku äh, hakkama põhjendama, miks nende lapsed käivad koolis Prantsusmaal ja nii edasi ja nii edasi. nii et ma arvan, et Euroopa Parlamendi koda peab edaspidigi avaldama survet läbirääkijatele, sellepärast et me kardame, väga paljud siin kojas kardavad, et ähm, tekib hetk ja see hetk ei ole kaugel, kui räägitakse ainult rahast ning äh, kodanikud unustatakse. ja loomulikult, siianigi on võimalik olnud midagi saavutada ja loomulikult äh, oleks sellest paljudele abi aga mõelgem ka teistele, me ei saa jätta üksinda inimesi, kelle elud hävitatakse lihtsalt see, ilma et see neist sõltuks paljalt sellepärast, et Euroopa Liidu piirid muutuvad. ja selles kontekstis on mul üks küsimus. tahaksin tänada juba praegu kõiki tänaseid kõnelejaid. Nende ettekanded olid suurepärased ning loomulikult tuleks tunda rohkem muret üldisemalt, kui meie siin kojas ka tunneme, nii nagu meiegi tunneme. ja meilegi tuleb survet avaldada. aga minu küsimus puudutab äh, äh, üliõpilasi, äh, kategooriat, millest ma eriti palju juttu ei kuulnud. Need üliõpilased, kes on praegu Ühendkuningriigis, kes tahavad oma õpinguid jätkata vähemalt üliõpilaste puhul mul on tunne, et Ühendkuningriigi kodanikud on alati teretulnud Euroopa Liidu ülikoolides või mandri Euroopas, aga äh, ma ei ole vastupidises sugugi nii kindel. meie külalised vastavad teile e, sellele antud, selle teema on tegelikult juba varem tõstatatud, aga siiski, tšut äh, äh,. Curling, palun. Darling, palun. suur tänu, et andsite mulle teist korda sõna tahaksin kiita takka Jonathan Portese seisukohale, Ühendkuningriigi seisukoht võib muutuda. paljud ähm, tahaksid äh, seda survestada, Ühendkuningriigi valitsuse seisukohta muuta. ja mingil hetkel ministrid peavad äh, väga paljud ministrid on öelnud, et äh, nemad ei ole päri ja selles lähenemisviisiga, et mingil hetkel peab siis valitsus muutuma, uue poliitilise värvi omandama ja seisukohad sellest lähtuvalt muutuvad. meie siin peame oma lahingut äh, Ühendkuningriigi poolelt selleks, et äh, toimuks muutus, et Brexiti mudel oleks halvim, hullim, kõige, kõige vähem halb nendest halbadest, siis äh, siin ei ole kohal eriti palju mitte-brittidest parlamendiliikmeid, sellepärast et koosolek leiab aset sel ajal, nagu leiab ja inimesed on tormanud lennukite peale. kas Brexitit kasutatakse Euroopa Liidu poolelt kahekümne seitsmes Euroopa Liidu ülejäänud liikmesriigis selleks, et Euroopa Liidu projekti kujundada ümber? Jane mainis oma sõnavõtus seda, kuidas detsembrikuine kokkulepe oli üsna üllatav, et Ühendkuningriigi kodanikud pidid registreerima ennast, seda ei olnud varem olnud. võib-olla siis äh, meie tänased kõnelejad võiksid rääkida, et kas äh, mõningad vaba liikumise osad on sattunud nüüd küsimärgi alla Brexiti arutelude tõttu ja kas on laiemaid väljakutseid Euroopa Liidu mudeli seos suhtes? meie siin Euroopa Liidus tahame, et meie tihedad suhtlemed jätkuksid, aga läbirääkimiste teisel pool on mõningad põhiväärtused, mis on meile südamelähedased sattunud äh, ehk pärast või võib-olla pärast äh, Brexiti läbirääkimiste algust kahekümne seitsmes liikmesriigis küsimärgi alla, kas on nii? huvitav oleks kuulda, kas, äh, mida arvavad eksperdid ja kas see päriselt ka niiviisi on, ehkki me võime aimata, et see nii on Barbara, kas soovid midagi kiiresti öelda, ennem kui anname sõna meie esinejatele? teen lühidalt, tahaksin omalt poolt öelda, et see, mida Judith ütles, on tõesti oluline. Euroopa Liit peab sellest võimalusest kinni haarama ning meil peavad olema piiravamad õigusaktid ka liidus sellise äh, lõpliku staatuse, settled staatuse äh, osas äh, kahekümne seitsmes Euroopa Liidus ja vaba liikumise küsimuses. You are always so profound and such short. You don't have to say much. It's so profound. Thank you jah, väga äh, lühikeste sõnavõttudega piirdute, väga tore. vabandust, kui minu märkus oli kummaline, vabandab esimees. ja nüüd saavad sõna meie tänased külalised, meil on pool tundi. Jan, palun. valige paremad palad. meie kuulamise eesmärk oli, et neil oleksid head sidemed, nii et äh, võtke siis äh, ja vastake nendele kommentaaridele, mis tunduvad teile teie, äh, teile sobivad. aitäh, Claude, tahtsin lihtsalt öelda, et ma unustasin viimase slaidi ära, see soovitus, tegelikult pikemalt see, mida ütles proua Spinelli, et kõikidel, kellel on õigus elamisloale, vastavalt Euroopa Liidu seadustele, et ei saa öelda, et nüüd selle direktiivi see osa või teise direktiivi teine osa, et see õõnestab Euroopa Liidu õigusandlust, just sellepärast ma panin sinna selle sõnastuse, et äkki Brexiti juhtrühm vaataks selle üle. ja siis küsimus tudengite kohta. tudengid on ühisraportis kirjas, nad on kaetud, aga siin öeldakse punktis kolm A, et need, kes artikkel seitse lõige üks C-ga on kaetud äh, ja see puudutab siin jällegi ka äh, kindlustusi ja me võime öelda, et noh, meil ei ole ju siin kõigile laienevat haiguskindlustust ja siis nad lihtsalt võivad öelda, et meil on selle kohta leping, eraldi leping, nii et tõesti on väga tähtis, et Ühendkuningriik paneks selle lepingusse kirja, sest muidu, nagu siin öeldi, paljud äh, langevad lihtsalt välja, kaasa arvatud näiteks hooldustöötajad, äh, eestkostjad, äh, lapsevanemad ja nii edasi siin küsiti ka registreerimise kohta, ma arvan, et võib-olla teised oskavad sellele paremini vastata, sest nagu CBS ütles, et äh, see on põhimõtteliselt lubatud. aga küsimus on siis selles, et et millised need nõuded siis täpselt on, aga seda vast oskavad teised vastata. mulle tundub, et need olid minu jaoks põhilised küsimused ja muidugi olen alati valmis vastama ka teistele küsimustele, ka e-kirja teel või siis hiljem võib-olla oleks hea näha, et nüüd mõelda ka selle peale, et kuidas me saame jääda ühendusega pärast seda kohtumist, meil on kohe pärast äh, seda koosolekut äh, Brexiti juhtrühma koosolek, aga see jäi ära, sest Kiefer Hofstad ei saa ta-, tulla täna siia, see toimub natukene hiljem ja anname siis teada, mida me täna siin kuulsime. aga meil oleks kuidagi vaja siis kuidagi jääda nende kõige tähtsamate inimestega suhetesse ja ühendusse. ütlen lihtsalt seda sellepärast, et me üritame kuidagi lihtsamaks ja selgemaks teha seda, kuidas te saaksite juhtrühmale oma mõtteid edastada ja kõik need kolm komisjonid teevad siin koostööd, nii näiteks kui tahate slaide edastada, siis see on väga lihtne. vist Strasbourgis järgmisel nädalal kohtub Brexiti juhtrühm, lihtsalt ütlen seda. see kehtib kõikide kõnelejate kohta ja me anname siis teada Marita ja teised ka, Cecilia Fikström. Ester, kas soovid vastata? ja aitäh! Judith Curtin-Darlingi analüüs on täiesti õige. mõndade liikmesriikide seisukoht on, et äh, Brexiti õppetund on see, et meil on vähem Euroopat, mitte rohkem ja tegelikult äh, tõlgendatakse seda ka nii, et meil on vaja vähem töötajate kaitsmiseks õigusi kui rohkem. nojah, võib ju muidugi öelda, et ametiühingu tegelane ütlebki seda, aga ma toon nüüd ka tõendeid selle kohta. kahe tuhande neljandal aastal kolm riiki avasid vabale liikumisele oma piirid ilma piiranguteta, need olid Iirimaa, Ühendkuningriik ja Rootsi suur vahe Rootsi, Iirimaa ja siis Ühendkuningriigi vahel on see, et Rootsis ja Iirimaal olid seadused, mis kaitsesid kollektiivseid töölepinguid ja seal oli kirjas, et kui sa töötad ehitussektoris ja isegi kui sa tahad maksta vähem oma töötajatele, siis see pole võimalik. Ühendkuningriigis midagi sellist polnud, mis tähendab seda, et Iiri Vabariigis ja ka Rootsis ei karda eh, ehitustööta-, sektoris töötavad inimesed nii palju vaba liikumist kui Ühendkuningriigis. vaba liikumisega pole mitte midagi lahti ja mitte midagi hirmutavat, kui sa hoolitsed sellest, et ekspluateerimist ei toimu. kui sa seda ei tee, siis ei peaks ju olema ka üllatuseks see, et töötajad kardavad. ja see on tõesti õppetund sellest, mis toimus. et miks toetatakse vaba äh, liikumist, seda toetatakse siis, kui ekspluateerimine lõpetatakse. veel üks väga huvitav küsimus, noh, kõik olid huvitavad, aga see, mis minu jaoks oli tähtis, on see, mida mõtlevad ülejäänud töötajad Euroopas Brexiti lepingust. Teid võib-olla üllatab kui tihti lihtsalt töötajate kohtumisel seda arutatakse. võib-olla töötajad on isegi rohkem huvitatud sellest, kui äh, poliitikud, sest nad saavad aru, mis toimub, sest nad saavad aru, et üks suur liikmesriik, mis on praegu osa Euroopast, Ühendkuningriik põhimõtteliselt sõidab kuu peale pärast Brexitit tegemist on suure riigiga Euroopas, mis on korralik osa tarneahelast ja nüüd ähvardab peaminister siin äh, avaldustega, et äh, keskkonna äh, ja fiskaalreeglite ning sotsiaaltumpingu valdkonnas hakkavad nad konkureerima. ja selle peale tasub mõelda, sest see ei ole lihtsalt mingi arutelu, kus Ühendkuningriik saab valida, mis talle sobib vaid ülejäänud töötajad Euroopas peav, sa-, peavad olema ka kindlad, et äh, tagatakse võrdsed tingimused kõigile, et ei juhtu seda, et Ühendkuningriik saab juurdepääsu vabale, saab juurdepääsu ühisturule, aga samal ajal ei pea kinni pidama töötajate õigustest, keskkonnastandarditest ja ka ähm, fiskaalstandarditest. see on tõesti väga tähtis et oleksid selged avaldused, aga mitte ainult, vaid et me tõesti hakkaksime väga kähku tegelema üksikasjadega, et mis nüüd saab edasi. sest äh, töötajad tõesti soovivad näha, milline see leping siis lõpuks on. Julia. mina tahtsin tulla selle kommentaari juurde tagasi, mida siin ennem tehti et me kõik anname teada, et väga palju on hirmu ja ebakindlust. ja väga huvitav on see, et me kõik ütleme täpselt ühte sama asja, ükskõik keda me ei esindaks või mis vaatenurgast me seda küsimust ei selgitaks sellel on tõesti selline laastav mõju mitte ainult üksikisikutele, sellele, kuidas nad lihtsalt oma igapäevaelus, tööelus hakkama saavad. sellel nädalal nägime ühte ettevõtte juhti, suure ettevõtte tegevjuhti, kes peab pöörduma tagasi Ühendkuningriigist Euroopa Liitu ja ta muretseb selle pärast, mis saab tema perekonnast Ühendkuningriigis, see mõjutab väga paljusid inimesi erinevates sektorites. ja meil on vaja tõesti rohkem teavet äh, selle kohta, mis saab ja tuleb paika panna Ühendkuningriigi kodanike õigused ka, see on nii tähtis. veel üks asi, mida tahtsin öelda. ma tõesti usun, et siseministeerium pingutab, et registreerimissüsteemi lihtsaks muuta. ma tean, ütlesin seda juba ka ennem, aga inimesi üllatab tõesti see, kui novaatorlikult on sellele lähenetud. Nad ei ole üle võtnud mingit varasemat süsteemi ja üritanud seda kohandada, vaid nad töötavad välja uue, tõesti väga lihtsa süsteemi ja pingutavad väga palju selleks, et aidata neid, kes võib-olla ei ole kõige paremas seisus ja kellel võib-olla muidu poleks võimalik üldse süsteemi juurde pääseda, kui teda ei aitataks, nii et tõesti tahaksin positiivselt lõpetada, et inimesed kindlasti on äh, üllatunud, kui nad seda uut süsteemi näevad. aitäh, Julia, Jonathan. kas on midagi, mida ma peaksin kommenteerima sinu arvates, Claude? ükskõik, mida kuulsid ja mida tahad kommenteerida ja veebilehele tahame sinu ettekannet, aga seda me sulle juba ütlesime, lihtsalt ütle midagi, mis sinu jaoks oli huvitav. ma tahan tõesti, et te kõik saaksite Brexiti juhtrühmaga otseühenduses olla, see on minu jaoks kõige tähtsam. olen nõus sellega, mida Julia ütles, et kahjustavad mõjud nii üksikisikutele, ettevõtetele ja ka perekondadele on väga tähtsad ja tõesti tuleb hakata nüüd seda kõike paika panema nii, et on võimalik äh, nii-öelda ellu jääda ka pärast Brexitit. ja Julial on õigus, äh, et tõesti, kuna siseministeeriumil jäi võimekuselt puudu, siis nad tõesti üritasid anda endast nüüd kõik äh, selleks, et süsteemi lihtsamaks muuta, aga kes teab, kas see tõesti ka nii läheb. ja väga paljud siin ütlesid ka sõltumatu riikliku ametivõimu rolli ja mõju, kui tähtis see on, et tõesti äh, standardeid alla ei viidaks. teiseks, liikmesriigid kasutavad Brexitit äh, kui võimalust vaba liikumist äh, vähendada mina seda tegelikult ei ole seda väga palju näinud, aga minul on jäänud mulje, et poliitiliselt ja majanduslikult eh, Brexiti üks positiivseid mõjusid on olnud see, et eh, kakskümmend seitse liikmesriiki on üha rohkem aru saanud, et need neli vaba liikumist on väga tähtsad, et sellel on ka majanduslikke eeliseid ja et nad täiendavad üksteist. noh, siin on tõesti probleeme üksikuid eh, millega Euroopa Liit täiesti õigustatult tegeleb, nagu näiteks äh, töötajate lähetamise direktiiv. ma arvan ka, et on tegelikult üks valdkond, äh, millel on pre-, kus Brexitil on positiivne mõju, poliitiliste arutelu kvaliteet on paranenud Ühendkuningriigis. ja on näha ja rahvaküsitlused näitavad, et et äh, et immigratsioon ei olegi enam nii ebapopulaarne Ühendkuningriigis ja minu arvates näitab see, et äh, Briti rahvas on hakanud aru saama, äh, milline kemplemine on siin poliitikas käinud ja et need lubadused, mis neile anti, lubati tähed taevast alla, et see tegelikult nii ei lähe ja teiseks, me ei saa lihtsalt äh, Euroopa Liidu institutsioonidest ja seadusest välja valida selle, mis meile meeldib, aga me põhimõtteliselt ei saa välja valida ka immigrante ja inimesi, kes tulevad, et noh, et me ütleme siin, et me ei taha vaba liikumist, aga me tahame, et tuleksid need sisserändajad, kes meile sobivad. aga see tähendab ju seda, et äh, ülejäänud immigrantidega Euroopa Liit peaks hakkama meist välja valima neid, kes nad tahavad, et ükskõik, kas need on professorid või haiglaõed, nad siis võivad tõesti otsustada, et nad ei tule Ühendkuningriiki ja see on väga palju kahjustanud Ühendkuningriigi majandust juba praegu enne Brexitit. ja kui meil on nüüd nii palju inimesi, kes läksid selle õnge, et nad saavad uuesti tagasi kontrolli, et äh, nad saavad äh, piire paremini kontrolli hakkama, et aga need samal sa-, samal ajal, kui nad ei ole ise päris rassistid, siis nad on oma suhtumist muutnud, nii et võib-olla, kes teab, võib-olla see mõjutab ka natukene tulevasi suhteid. ja Steve Pears viimasena. ma vastan lihtsalt ühele küsimusele, mis puudutas registreerimist ja kas siin on võimalik äh, ära hoida seda, et Ühendkuningriik seda ei tee pärast Brexitit. kas tegemist on paigalseisuga? ma arvan, et kõik sõltub sõnastusest. võimalused, mis Ühendkuningriigil on juba praegu Euroopa Liidu seadustega, need jäävad ju Ühendkuningriigile alles ka pärast Brexitit, pärast seda, kui see status quo üleminek toimub sest seal on kaasatud kõik need võimalused, mis on õigusandluses juba kirjas. ja võib-olla on tõesti väga palju ka neid juhtumeid, kus Ühendkuningriik soovib ka pärast Brexitit äh, hakata neid võimalusi kasutama. ja registreerimine tegelikult on ju ka äh, nii-öelda Brexiti järgsesse aega üleminek kui see standstill'i klausel sisse kirjutatakse Äh, või kui seda ei tehta, vabandust, siis äh, on võimalik seda kõike kasutada. ja see standstill klausel väga palju mõjutab ka meie tulevasi suhteid, äh, maksustamine, toll, kõik need küsimused. ma isegi natukene kommenteerisin seda kui selle klausli sissekirjutamist ei nõuta, siis tegelikult on võimalik ikka sisse viia, kui registreerimisega nüüd jätkatakse lepingusse, siis see tähendab seda, et mingid teatud klauslid siiski lähevad sinna sisse, näiteks eriti just andmekaitse seadused, see tähendab, et need standardid ka kehtivad ja ei ole mõtet selle üle vaielda ja seda tuleb kohe algusest selgeks teha, mis on siis need piirangud, ma arvan, et see oleks ka väga huvitav ja parlament peaks seda nõudma. aitäh, Steve! suur tänu kõikidele kolme komisjoni liikmetele, kes aitasid korraldada seda kuulamist, aitäh ka parlamendi töötajatele ja suur tänu meie kõikidele külalistele sest nad tulid siia selle töö pärast, mida nad teevad ja me hindame seda tööd väga palju. ja me tõesti nüüd peame mõtlema selle peale, kuidas Brexiti juhtrühma ja teie kontakte tihendada, see oli ka üks põhjuseid, miks see kuulamine korraldati, nii et me üritame nüüd seda kuidagi organiseerida ja ühendusse jääda. ma nägin siin päris palju erinevaid põhjuseid, aga üks põhjuseid kõiki nende Äh, täiesti ilmselgete poliitiliste põhjuste kõrval on see, et äh, härra Barnier eile kohtus äh, parlamendi valdkonnakomisjonide esimeeste ja Kiefer Hofstadiga ja mind üllatas see, mis toimub nüüd kuni oktoobrikuuni, siin on terve rida küsimusi, mis tuleb läbi rääkida ja kodanike õigused on lihtsalt nii-öelda esimesest apist veel jäänukina siin aga kõike räägitakse põhimõtteliselt. minu komisjon on kaasatud kõikidesse küsimustesse, mida arutatakse, andmekaitse, turvalisus ja kõik on kiireloomuline. ja see valmistab muret. sest äh, mõned väga tähtsad küsimused äh, puudutavad ka kodanikuõigusi, samal ajal aeg on otsas nii et äh, tänane kuulamine oli selleks, et näidata teile, et me tõesti oleme pühendunud sellele küsimusele, et sellega on kiire ja et me tunnustame seda tööd, mida te olete teinud. ja et meil tuleb teha koostööd selleks, et saada sellised tulemused, mida me soovime juba oktoobrikuuks eks me näe, mis saab pärast seda see on üks selliseid äh, kuulamisi, mis nii-öelda läheb edasi, millel tuleb pidevalt lisandusi, nii et äh, me ootame veel teie kogemusi ja teadmisi, kasutame neid ja oleme seda juba nüüd teinud ja jätkame ka tulevikus ja ma olen tõesti meeldunud, et meil on nüüd rohkem ka nii ametlikke kui ka mitteametlikke suhteid äh, nüüd järgmisena tuleb uus resolutsioon ja asjad liiguvad siis oktoobrini edasi, aitäh teile teie panuse eest täna, hindame seda väga ning ma loodan, et me kohtume teiega varsti, aitäh!